We open the meeting. tere hommikust, alustame koosolekuga. kas äh, me saame kinnitada päevakorra äh, vastavalt muudatustele? viieteistkümnes päevakorrapunkt äh, Euroopa poliitikate linna mõõde, seda ei saa täna käsitleda, sest raportööri ei ole kohal. aga arvamuste vahetamise asemel on hommikuse sessiooni lõpus väike eh, teadvustus umbes kell kaksteist või kaksteist kolmkümmend. kõik eh, keeled on meil täna kaetud, välja arvatud eh, horvaadi keel. tervitame uut liiget meie komisjonis, Amjad Bashir ma ei tea, kas ta on täna kohal. tema on uus asendusliige meie komisjonis, esindab ECR-i. tere tulemast meie komisjoni. meil on külastajate grupp täna pärastlõunal samuti, kelle on kutsunud kultuurikomisjoni liige ja nüüd äh, päevakorra neljas punkt, soovitused Euroopa Komisjonile Atlandi-ülese kaubanduse ja investeerimispartnerluse läbirääkimisteks. vabandust, ütleb kõneleja, mul ununes, et me saame ka kahekümne esimese, kahekümne teise jaanuari koosoleku protokolli kinnitada, saame kinnitada, väga hea. ja nüüd läheme soovituste juurde mis puudutab Atlandi-ülese kaubanduse investeerimispartnerluse läbirääkimisi. täielik äh, arvamuste vahetus eelnõu osas toimub äh, erakorralisel komisjoni koosolekul viiendal märtsil. tähtaeg muudatuste esitamiseks on paika pandud kuuendaks märtsiks kaks tuhat viisteist kell kaksteist ja nimelt vastavalt sellele tähtajale peame ka töötama. seda öelnud, loodan ma, et Mariann Harkin on siin kohal, sest nüüd annangi sõna talle kui raportöörile selle teema puhul aitäh, proua esinaine, ma teen väga lühidalt täna hommikul, sest meil ei toimu täna arvamuste vahetust. arvamuse eelnõu saadeti laiali eelmisel nädalal variraportööridele ja kõikidele liikmetele on see kättesaadav ka täna, meil on olnud erakor-, meil siis on erakorralisel koosolekul viiendal mail, ütleb kõneleja. ja te kõik liikmed on kindlasti huvitatud sellest arvamusest, nii et ähm, meil on väga vähe aega arvamus on kõikidele juba kättesaadav, see arvamus on väga lühike ja meil toimub siis neljapäeva hommikul, järgmise neljapäeva hommikul arvamuste vahetus, see on siis viiendal märtsil ja kuues märts on muudatusettepanekute esitamine. aega on väga vähe, ma ootan suure huviga teiepoolset koostööd ja muus, muudatusettepanekuid. aitäh, proua Arkin! meil on ka variraportööre. kas keegi teist soovib sõna antud teemal? ei soovi? siis tegeleme sellega järgmisel koosolekul. kas komisjonis soovib keegi midagi ütelda, praegusel hetkel ei soovi. see tähendab, et jätame selle praegu kõrvale selle teema. meil on ajakava paika pandud ja lähme edasi viienda päevakorrapunkti juurde, isikukaitsevahendid. tegemist on arvamuse projektiga, annan sõna Laura Ageale, kes on raportöör, palun. Grazie, presidente. aitäh, proua esinaine, tere hommikust, kallid kolleegid ma tahaksin kõigepealt teid tänada selle võimaluse eest, et äh, mind valiti raportööriks äh, selle arvamuse puhul. ma tahaksin tänada selle usalduse eest, äh, mis on mulle juba antud algusest peale, sest see ei, alati ei ole nähtud äh, minu tegevust äh, kõige positiivsemas valguses. mina olen üritanud äh, minna kahes põhisuunas, mis minu arvates on üliolulised selle teema puhul. direktiiv, millega määrus asendatakse, oli puudulik ja üritasin selle kallal töötada ja tulla välja muudatusettepanekutega, üritasin panna rõhuasutused just sellele, et eelmises direktiivis ähm, ei tohiks jääda tõlgendamisruumi, eriti just liikmesriikide pädevuse küsimuses. tahtsin tagada seda, et äh, õigusakti ähm, rakendamine tooks kaasa tõhusaid muudatusi. kaitse, töötajate isikukaitsevahendid äh, on ülioluline aspekt äh, ennetustööks, selleks et vältida tööõnnetusi, mis väga sageli on surmaga lõppevad. üritasin äh, anda rõhu, panna siis rõhuasetuse selgelt nendele aspektidele, mis puudutavad ohutust, Ehm, siis need isikud, kes pea-, kaitsevahendeid kasutavad, peavad olema, peavad töötama ohututes töötingimustes. muudatusettepanekute kaudu üritasin ma tagada seda, et eh, ad hoc eh, välja töötatud kaitsevahendeid eh, Neid kasutades on võimalik ohutus tagada tööd tehes. ja seetõttu ma üritasingi teha vahet erinevate eest Äh, vahendite vahel, võttes arvesse erinevaid äh, füüsilisi omadusi, mis töötajatel on, äh, eristades mehed-naised, noored töötajad ja puudega inimesed. tegin sel-, seda selleks, et Itaalias, aga samas ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides on majanduskriis, näiteks tööturule sisenemise öö, ähm, muutnud raskeks noortele, kellel ei ole sageli ka töökaitsevahendeid, mis vastaksid nende omadustele. nii et ähm, peaksime muutma nende töötingimused turvalisemaks ja minu arvates oli oluline rõhutada ka äh, vastavat väljavõtet kohast väljaõpet nende jaoks, kes selliseid ähm, vahendeid äh, toodavad ja nende jaoks, kes neid ka kasutavad seetõttu tulin välja muudatusettepanekuga, mis peaks välja õppe puhul rõhutama teatud aspekti, mida tavaliselt jäetakse kõrvale. sellised isikukaitsevahendid peaksid ka Äh, siis väljaõppe või koolituse puhul äh, olema kasutatud. ja kõik peaks olema selge ja seetõttu ka sildistamine ja juhised nende vahendite kasutamisel peab olema välja toodud äh, selle riigi keeles, kus need vahendid kasutusel on ja kus nad turule tulevad samuti tahtsin rõhutada ka seda, et praktilised äh, aspektid nende toodete puhul peavad olema rõhutatud. me peame läbi viima tõhusaid kontrolle, selle abil on võimalik tagada, et neid vahendeid ka kasutatakse. tahtsin, et ol-, meil oleksid ka erandid, kui näiteks kontrolli kaudu leitakse, et äh, määrusega ei olda äh, vastavuses karistused äh, peaksid äh, äh, siis tagama seda, et liikmesriigid kontrolliksid vahendite kasutamist ja seda, et ka nende turule toomine toimuks tõhusalt. lisaks sellele ma leian, et on oluline seiresüsteemi sisseviimine liikmesriikide poolt koostöös komisjoniga teabevahetus peaks toimuma võrgustiku kaudu, parimad tavad näiteks äh, peaksid olema stiimuliks äh, eri liikmesriikidele, kes kasutavad äh, ja rakendavad seda määrust. ma üritasin mõelda kõigepealt töötajatele, üritasin mõelda nende peale, kes neid vahendeid toodavad niimoodi, et äh, oleks töötajate ohutus siiski esikohal, sest me peame kasutama tõhusaid vahendeid ainult selle kaudu, ainult tõhusa koolituse, väljaõppe ja kontrollide kaudu on võimalik tagada töötajate tööohutus. mõistagi olen ma valmis vastama teie küsimustele ja kui te tahate minuga koostööd teha ja anda mulle suuniseid, siis olen selleks valmis, ma leian, et tegemist on meeskonnatööga ja ma leian, et see määrus on oluline selleks, et me saaksime parandada töötajate töötingimusi, seetõttu olen avatud debatiks, mis peaks olema konstruktiivne, me peaksime võtta arvesse just neid isikuid, kes neid isikukaitsevahendeid kasutavad selleks, et me saaksime nende ohutust tagada ja nende tervist hoida, aitäh uh,! aitäh! variraportöörid saavad järgmiseks sõna, kui nad seda soovivad. rahvaparteist härra Kaasa kõigepealt. kallid kolleegid, tere hommikust! ennekõike tahaksin tänada Laurat suure töö eest, mis ta teinud on antud teemaga. kui meil on äh, individuaalsed ja kõrge kaitsetasemega isikukaitsevahendid, tähendab seda, et äh, me saame tagada isikute ohutust äh, töökohal ja kaitsta nende tervist, on ilmselge, et kui kui me kasuta-, kui me neid ähm, kõrge riskiga töökohtade puhul selliseid individuaalseid kaitsevahendeid, mis ka õigesti toimivad, äh, see võib muuta olukorda väga suuresti ja aitab äh, töötajate tervist kaitsta. tegemist on teemaga ja sektoriga, mis võiks äh, saada kasu Euroopa tasandi suuremast sidususest. seetõttu ma toetan komisjoni ettepanekut asendada praegune direktiiv määrusega see teema, see dokument, mis meie ees täna on, toob välja väga palju erinevaid punkte, mille abil on võimalik komisjoni ettepanekut äh, paremaks muuta, eriti just äh, nende vahendite, isikukaitsevahendite isikustamine või personaalsemaks äh, muutmine, mis tagab seda, et äh, tuleb võtta arvesse, kas äh, selle kaitsevahendi kasutaja on mees, naine, noor töötaja või puudega isik. Smartphone'i rakendus, kus on kirjas siis see, et millal selliseid vahendeid kasutada, kolmandaks kontaktpunktide loomine ja info- ja teavitamiskampaaniad selleks, et teadvustada avalikkust rohkem nendest teemadest. mul ei ole praegusel hetkel mingisuguseid vastuväiteid, olen praegu ootamas tööstuse poolset vastukaja ja ma tahaksin rohkem mõista ka seda, kuidas antud meetmed võiksid halduslikust küljest äh, asju parandada. Need mõtted, mis on siin välja toodud, on väga head, tahaksin veel kord tänada raportööri tehtud töö eest. aitäh, härra Kaasa. sotsialistide nimel härra Palas. aitäh, proua esinaine tundub, võib jääda mulje, et see raport on äh, väga tehniline, aga samas puudutab see töötajate igapäevaelu ning tõesti, äh, kui äh, mõni isikukaitsevahend on siis katkine, siis see võib ohustada töötajate tervist. ja seetõttu on vaja antud teemal töötada praegu on IMCO vastutav antud teema eest, meie tuleme välja ainult arvamusega, see on siis äh, meie komisjoni arvamus ja meie rõhutame just töötajate see poolset seisukohta. ja nagu juba öeldud, siis tegemist on juba praegu olemasoleva direktiiviga, komisjon on aga nüüd teinud ettepaneku määruse äh, koostamiseks, siin on mitmeid muudatusettepanekuid, mis seda reguleerimisala natuke laiendavad ja muudavad määr-, siis seda dokumenti lihtsamaks, samas on, on sellised isikukaitsevahendid, mis on määratud teatud kategooriatele isi-, töötajatest, me võime toetada väga paljusid muudatusettepanekuid, siin on kaks punkti, mida ma tahaksin rõhutada. IMCO-s komisjoni äh, esinaine Vicky Ford on rõhutanud ühte elementi, mis meie jaoks on äärmiselt oluline komisjoni ettepaneku juures, äh, puudutab seda, äh, neid sertifikaate. Need erinevad vahendid, tooted peaksid olema ajakohastatud iga viie aasta jooksul ja kvaliteedikontroll peab olema tõhusam ja seetõttu IMCO esinaine ütles, et kui on äh, akrediteerimine, siis seda ka peab kaasama samuti äh, kontroll. me peame töötajate tervist äh, kaitsma ja need sertifikaadid peavad olema uuendatud iga viie aasta järel. ja IMCO on selle punkti sealt ära võtnud, raportöör on selle siiski alles jätnud ja meie arvates äh, see viie aasta järgne kontroll oli ära võetud ja meie teeme ettepaneku, et me peaksime tulema tagasi komisjoni esialgse ettepaneku juurde, mis tundub olevat parem. teatud tööstused äh, teiseks siis, mm, neid kontrollitakse iga aasta ning äh, iga viie aasta järgne kontroll, mis on siis lisakontroll, võib olla liigne koormus ja me tahaksime, kõik muutuks lihtsamaks. ja need on punktid, millega meie arvates peab veel töötama, aga tundub, et komisjoni ettepanek läheb heas suunas ja raportööri muudatused samuti. Thank you uh,, eh, madam Dlabaj-. aitäh uh,, Aldest uh, proua Labajova. Thank you, madam chair I.... aitäh, proua juhataja. ma räägin Ulla Turmase nimel, kes on ALDE fraktsiooni variraportöör. kõigepealt suur tänu raportöörile arvamuse koostamise eest. komisjoni ettepanekul oli kolm eesmärki. esiteks kaitsta ka, isikukaitsevahendite kasutajate tervist ja ohutust, teiseks, et tagada võrdsed võimalused isikukaitsevahendite, vahendeid tootvate ettevõtete vahel äh, siseturul ja kolmandaks tagada Euroopa regulatiivkeskkonna toimimine ja sertifitseerimine isikukaitsevahendite vallas. me, meie arvates äh, peaks siin keskenduma eelkõige isikukaitsevahendite kasutajate äh, tervise kaitsmisele. me ei peaks keskenduma üksikasjalikule isikukaitsevahendite reguleerimisele, sest äh, see on pigem siseturukomisjoni pädevuses ja sellepärast äh, Ulla kavatseb oma äh, töös keskenduda just äh, tervishoiu ja ohutuse parandamisele töökohal ma tervitan seda, et raportöör on keskendunud just isikukaitsevahendite lõppkasutusele, suur tänu raportöörile selle eest, ja olen veendunud, et isikukaitsevahendite kasutaja Ähm, individuaalsed vajadused tuleb arvesse võtta, just tema peab olema meie töö fookuses. keskendun just eesmärgipärasele lähenemisele äh, sest et seadusandlusel võivad olla ka ootamatud tagajärjed ja see ei pruugi täita meie eesmärgi kaitsta töötajat, sellepärast tuleks keskenduda eelkõige seadusandluse lihtsustamisele ja ka selle rakendamise lihtsustamisele. see on oluline eelkõige VKE-dele, sest just neid mõjutab keerukas seadusandlus ebaproportsionaalselt palju paljudel väikestel keskmise suurusega ettevõtetel ei ole vahendeid, et toime tulla seadusandlusega ja see võib viia ettenägematute tagajärgedeni. suur tänu raportöörile tehtud töö eest, me esitame ka oma muudatusettepanekud ning ähm, jätkame meeleldi koostööd, aitäh! aitäh ja sõna on proua McIntyre'le, proua ähm, ECR-i fraktsioonist. suur tänu juhataja, suur tänu ka raportöörile selle suure töö eest, mis olete ära teinud. mul on väga hea meel selle üle ja teeme meelel teiega koostööd, et saavutada häid tulemusi. olemasolev seadusandlus, mis puudutab isikukaitsevahendeid, vajab ajakohastamist, võttes arvesse praegust õigusraamistikku ning selle paketi eesmärgiks ongi lihtsustada äh, seadusandlust ühisturul. muidugi on meil vaja rangeid nõudeid isikukaitsevahenditele, kuid see ettepanek tegeleb eelkõige ajakohastamise ja lihtsustamisega selle süsteemi puhul, mis juba toimib üsna hästi. ja sellepärast on vaja eesmärke oluliselt muuta. meil on vaja tagada, et äh, seadusandlus on tõhus, kuid me peame vältima ka sellist olukorda, et kõige paremate kavatsuste tagajärjel tekib selline seadusandlus, mis on ebaproportsionaalselt koormav ja ei täida oma eesmärki. nii et äh, siin tuleb leida õige tasakaal. mis eriti oluline, meil on vaja aidata ettevõtteid, et neil oleks lihtsam Äh, olla kooskõlas seadusandlusega, mis on selge, lihtne ja tõhus. ja ma arvan, et meie roll kaasseadusandjatena on tagada, et me jääksime parema õigusloome põhimõtete juurde. ma pean sellega silmas, et äh, seadused ja eeskirjad peavad olema lihtsad, eriti selleks, et väikesed ettevõtted saaksid lihtsasti neist kinni pidada ma arvan, et äh, ohu haldamine ja teaduspõhine lähenemine peab olema aluseks, äh, mis äh, seadusandluse puhul, mis tegeleb isikukaitsevahenditega Euroopa tasandil. meil on mõned tehnilised muudatusettepanekud, ma ei tahaks liialt üksikasjadesse laskuda, ühte valdkonda on juba mainitud, nimelt me peaksime rääkima viieaastase viieaastaste sertifikaatide süsteemi teostatavusse. meil oleme juba ka öelnud, et see ajavahemik on liiga lühike, võttes arvesse ka isikukaitsevahendite endi eluiga. kui me hakkame variraportööride kohtumisel seda põhjalikumalt arutama, siis äh, toon veel kord välja selle teema. ma toetan ka väga seda, et kasutada rohkem Internetti, kasutada äh, tänapäevast tehnoloogiat, see on tõesti väga hea mõte selleks, et äh, töötajaid paremini teavitada sellest, kuidas kasutada isikukaitsevahendeid, nii et see on väga oluline. suur tänu sulle, Laura, veel kord tehtud hea töö eest ja ma ootan meeldivaid konstruktiivseid arutelusid variraportööride koosolekul, aitäh! aitäh, annan sõna proua Tatjana Stanukal Roheliste nimel aitäh, proua juhataja, ma räägin Terri Reintke nimel, kes on variraportöör, aga ei saa praegu siin viibida. väga lühidalt meenutaksime kolleegidele taas kord mõningaid numbreid, mis näitavad, kui oluline isikukaitsevahendid. kahe tuhande seitsmendal aastal näiteks arvutati, et kakskümmend kolm miljonit töötajat kannatavad äh, Äh, kutsehaiguste all. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli kaks koma seitse miljonit ähm, rasket tööõnnetust Euroopa Liidus, mille tulemuseks oli siis rohkem kui kolmepäevane töölt äh, eemal olek. kolm tuhat kuussada äh, tööõnnetust, nii et äh, see nä-, need numbrid näitavad, kui oluline on äh, tööohutus töötajate kaitsmisel. nii et kvaliteetsete äh, isikukaitsevahendite kasutamine on äärmiselt oluline tööõnnetuste arvu vähendamiseks. on hädavajalik ja vajalik teostada järelevalvet niipea, kui isikukaitsevahendid on turul kättesaadavaks äh, tehtud. kui isikukaitsevahend kujutab endast ohtu, peab tootja selle koheselt turult eemaldama. lisaks sellele on oluline, et info äh, nende vahendite kasutamise, puhastamise äh, ning säilitamise kohta oleks kättesaadav ja arusaadav ning et juhendid oleksid võimalikult lihtsad. eriti tuleks tähelepanu juhtida deklareerimata tööle ning äh, tuleks äh, eelkõige kontrollida vastavust tööohutuse ja töötervishoiu sätetele, sest et vastasel juhul äh, on töötajad terviseohus, ilma et selle eest vastutaks tööandja. samuti kodutööd, mille mida teevad eelkõige naised, kujutavad eh, endast eriti suurt eh, väljakutset, sest et tihtipeale toimub see mitte formaalselt ning eh, on vähe nähtav. suur tänu raportöörile tehtud töö eest. ning suur tänu nende muudatusettepanekute eest Äh, määruse kohta, aga meie esitame oma poolt muudatusettepanekuid, mis puudutab deklareerimata tööd ning ka isikukaitsevahendite äh, hooldamist, puhastamist ja säilitamist, aitäh! aitäh, Ines Suver, kuue fraktsiooni nimel. Te ei soovi sõna võtta? suur tänu selle eest, sest äh, meil on vaja teha ettevalmistusi hääletuseks, ja mainiksin ära, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmas märts kell kaksteist. ning esimesel aprillil äh, võtame siis äh, selle raporti vastu meie komisjonis. aga nüüd on hääletuste aeg. Okay, then we'll start the voting. hästi, alustame siis hääletusega. kõigepealt ähm, siis Euroopa või globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutamine. ja see puudutab ähm, siis äh, kirjastustegevust Kreekas. tegemist on elektroonilise hääletusega Vote is open and uh, it jah, hääletus on alanud ja Rahvapartei poolt on üks hääl üle. Are they, is it okay? One still one too many okay.. endiselt on üks hääl üle Rahvapartei poolt. Still one too many endiselt üks hääl üle. We take it from start, the vote is. ja alustame uuesti, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. Still one too many. ikka on üks hääl üle. vabandan, aga endiselt <laughs> yes <laughs> Did you find <laughs> him or her? <laughs> leidsid üles selle üleliigse hääle? There is still one too many. ei, ikka on üks hääl üle, väga kahju küll. Now it's okay. The vote is closed. nüüd on kõik korras ja hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, enamus on olemas. Lähme nüüd Attika Ringhäälingu juurde ja hääletus on alanud. Are there the right figures? Yes. nii, nüüd on vist kõik numbrid õiged ja hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. härra Kaasa. Uh, Madam Chair, before we proceed to the proua juhataja, enne kui lähme järgmise hääletuse juurde, tahan öelda, et Rahvaparteis on nõus suulise küsimuse tekstiga praeguses sõnastuses, kuid me leiame endiselt, et ei ole, praegu ei ole kõige õigem hetk, võttes arvesse, et komisjon ootab endiselt eh, Saksa ametivõimude kinnitust. seda arvesse võttes palume, et hääletus lükatakse edasi selle suulise küsimuse osas. Madam Steinbrück. proua Steinbrück. Äh, see ei ole ju põhimõtteliselt ainult Saksa teema selle kohta, mida tehakse liikmesriikides, asi on lihtsalt põhimõttelise seisukohaga ja me oleme arvamusel, et me peaksime selle jätma päevakorda ja me peaksime selle üle hääletama. Harkin, just very briefly um.... proua Harkin, tahtsin lihtsalt lühidalt öelda, et nõustume Rahvapartei seisukohaga, arvame, et kui Saksa ametivõim vabandust, kui komisjon äh, oma vastuse saadab, et kui siis nelja, neljandal märtsil peaks siis tulema Saksa ametivõimudelt äh, ka omapoolne kinnitus ja siis, kui komisjon saab meile ka vastuse anda, siis oleks äh, õige hetk sellega tegeleda. ma arvan, et on õige siin pidada ajakava silmas, nii et oleks ehk targem mõte edasi lükata see hääletus. kuue fraktsiooni poolt Bom dia. Nós estamos a favor que seja votado imediatamente esta questão. me tahame, et hääletataks nüüd. me leiame, et on tõesti väga oluline kogu selle valdkonna jaoks. ja tervikuna kogu Euroopa Liidu jaoks. proua McIntyre, palun. Support the EPP toetan Rahvaparteid ja nõustun tegelikult Marian Haakiniga, ma ei saa, ma ei hakka üle kordama seda, mis ta ütles, aga ma arvan, et tal on täiesti õigus. ma näen, et äh, enamus on selge, aga et äh, formaalsetest tingimustest kinni pidada, siis hääletame kiirelt äh, elektrooniliselt. kes on selle poolt, et hääletame täna? In favor of postponing uh, uh, this kes on selle poolt, et edasi lükkame hääletuse ja hääletus on alanud ah.? Have you all voted the... kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Uh, we vote today. We vote today yeah.. The motion has been rejected. Okay, then we'll vote on this niisiis hääletame täna selle üle. ma loodan, et mul on kõige hääletusnimekiri. Vote on the uh, oral question to the commission uh.... hääletame suulist küsimust komisjonile ja hääletus on alanud. kes on poolt ja kes on vastu? kohe lõpetame hääletuse ja nüüd lõpetamegi. Hmm. It's adopted. heaks kiidetud. Now we'll vote on uh, the draft report ja nüüd hääletame Luciatas Prieto, Gutierrez Prieto äh, raportit äh,, see on siis Euroopa poolaasta majanduspoliitika koordineerimise kohta ja alustame kuuendast äh, muudatusettepanekust, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud? heaks kiidetud või kontrollime üle ja hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss K. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss L, kes on poolt kes on vastu? erapooletud? peame kontrollima. hääletus on alanud. kompromiss L ja hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kahju küll. Amendment 89. Yeah. Then we end up at. Yeah. Then we end up at compromise M the.... kompromiss M, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja kontrollime muudatusettepanek sada kümme. Oh. The vote is open and now the vote is closed ja hääletus on alanud ja kohe ka lõppenud. Eh, it's rejected. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kontrollime. hääletus on alanud. And the vote is closed uh,. Yes, it's. vastu võetud. sada neliteist. ei, ei, ei, seda polnudki vaja hääletada, nüüd me läheme edasi muudatusettepanek sada seitseteist, ütleb koosoleku juhataja, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks, seda hääletame hiljem ja, ja nüüd pigem siis sada kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss N, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. jah, kontrolligem elektrooniliselt, hääletamine on alanud. The vote is hääletamine on lõppenud. jah, see on tagasi lükatud ja nüüd kompromiss O poolt vastu, erapooletud vastu võetud. sada nelikümmend on järgmine hääletamiseks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromiss B poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hästi, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, see on tagasi lükatud sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend neli, seda hääletame hiljem ja jõuame kompromissini Q, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hästi, kontrollime sada viiskümmend seitse elektrooniliselt poolt. hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud sada viiskümmend kaheksa. tahan lihtsalt eelnevalt öelda, et kui see vastu võetakse, siis tähendab see seda, et kompromiss R kukub ära. hääletame ettepanekut sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seega tuleb hääletada kompromissi R, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada seitsekümmend viis, kes on poolt, kes on vastu,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 sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, seda tuleb kontrollida, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. sada kaheksakümmend üheksa. aga te ei tõsta ju kõik oma kätt, vabandab koosoleku juhataja ja nüüd koosolek muuda-, kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss W, kaks siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kakssada poolt, vastu, erapooletud. jah, kontrolligem hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletud. me tšekime üle, kontrollige, hääletamine on alanud kakssada viis osas. hääletamine on lõppenud see on tagasi lükatud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss X poolt, vastu, erapooletud. kas te sooviksite mida öelda? keegi võiks palun kontrollida, kas äh, need nupud, äh, hääletusaparaadi nupud töötavad? Oh, you have a problem with your voting yes. machine? nii et teil on probleem hääletusmasinaga, ma ei tea, kas keegi saab äh, appi tulla teile? Check that you have your card. kontrollige, et hääletuskaart on täielikult sees. We go back to compromise X uh.... tuleme tagasi kompromissi X juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. misjärel muudatusettepanek kakssada üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud hästi, kontrollime kakssada üheksateist, elektrooniliselt hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. oi ei, näe, see on vastu võetud. ja nüüd kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üpsilon ehk siis nagu kompromiss Y. niisiis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakssada kolmkümmend viis järgmisel leheküljel, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss Z, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaks, neli, viis poolt, vastu, erapooletud. ma lihtsalt ei suuda teie eest otsustada, seega elektrooniliselt palun. kaks, neli, viis, hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud ma vabandan, aga te tõesti peaksite korralikult kätt tõstma. kaks, neli, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, neli, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, viis, kolm kaks, viis, kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, viis, neli ja kaks, viis, viis ja kaks, viis, kuus, sest nad on identsed. hääletame neid ühiselt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrolligem neid kolme koos kaks, neli, viis, neli, viis, viis, viis, kuus, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. nüüd kaks, viis, seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, see on tagasi lükatud. kaks, viis, kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. tahate kontrollida, kontrollige, kaks, viis, kaheksa, elektrooniline oleme alanud. kas teil on mingi probleem, küsib proua juhataja. nojah, kaks, viis, kaheksa, kordab juhataja. kaks, viis, kaheksa, Sofia Ribeiro ja Heinz Beckeri muudatusettepanek. hääletamine on nüüd küll lõppenud ja see on tagasi lükatud. Lähme edasi, kaks, kuus, üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, viis, üheksa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kaks, viis, üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. kaks, kuus, kaks, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. kaks, kuus, kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, taga, vastu võetud. kaks, kuus, neli kui see saab vastu võetud, siis langeb ära kompromiss AA. kõigepealt hääletame muudatusettepanekut kaks, kuus, neli poolt, vastu. nojah, ja see on tagasi lükatud. seega me hääletame kompromissi AA. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek EBAB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime muudatusettepanek kaks kaheksa üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud kahe häälte enamusega. kakssada üheksakümmend, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud vastu võetud. kontrollime, no kontrollime. kaks, kaheksa, üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud kolmekümne kolme poolthäälega kaks üheksa null, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. kontrollime, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. kaks üheksa üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss AC, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks üheksa kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks üheksa üheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. kolm, null, null, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, null, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, null, kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut kolmsada kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud jah, see on tagasi lükatud kolmsada neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seda on vaja ka kontrollida, hääletamine on alanud. hääletamine on nüüd lõppenud ja, ja kolmsada nelja me hääletasime see on vastu võetud ja suurte hääle enamusega vastu võetud. kas teil on jälle hääletusmasinaga mingi probleem? kas me peaksime kolmesaja nelja hääletust kontrollima, no teeme seda siis. hääletamine on alanud. kolmsada neli hääletamine on alanud. hääletamine on nüüd lõppenud. see on ikkagi vastu võetud kolmsada viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuus, kes on poolt, tahate kontrollida kolmsada viit? no kontrollime, kolmsada viis hääletus on alanud, kolmsada viis ja hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss AD, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. liigume muudatusettepanekuni kolmsada seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. minu meelest oli tagasi lükatud no kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. jah, see on tagasi lükatud. kolm, üks, kaheksa. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. kolm, üks, üheksa. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud vastu võetud. kolm, kaks, null, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kaks, üks. näib, et see siis muudab kompromissi AE olematuks, aga kõigepealt alustame muudatusettepanekut kolmsada kakskümmend üks. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd seega siis kompromiss AE, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AR, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, me peame kontrollima kompromiss AR hääletus alanud. nüüd on hääletus lõppenud. see on tagasi lükatud kahe häälega. muudatusettepanek kolm, kaks. ei, kolm, kaks, neli langeb ära, parandab ennast koosoleku juhataja seega me hääletame muudatusettepanekut kolm, kaks, seitse. kuna AE võeti vastu, see kompromiss, siis nüüd me hääletame muudatusettepanekut kolm, ah, see kolm, kaks, viis langeb ka ära, imestab koosoleku juhataja. nii, seega siis me otseselt hääletame kolm, kaks, seitset, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kolm, kuus, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud. oi, ma ei näinud, kuidas te kätt tõstsite, nüüd tuleb elektrooniliselt hääletada, hääletus on alanud kolm, kolm, kuus hääletamine on nüüdseks lõppenud. see on tagasi lükatud. nüüd me hääletame muudatusettepanekut kolm, neli, kolm proua juhataja. me peame hääletama ka kolm, kaks, seitset elektrooniliselt. see on Veronika muudatusettepanek, aga me ju hääletasime ja see võeti ju vastu. seega me hääletame kolm, neli, kolme, lehekülg kakskümmend kuus all, kes on poolt, kes on vastu lehekülg kakskümmend kuus, ütleb proua juhataja. muudatusettepanek kolm, neli, kolm. koos kolm, neli, kolm, Maria Arena ja Hugues Paie muudatusettepanek. hääletame siis kes on poolt, kes on vastu, ära, erapooletud, vastu võetud. kolm, neli, neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, neli, viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud oi, see langeb ju ära, me ei peagi seda hääletama, ütleb proua juhataja. hääletame kolm, neli, kuus. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. soovite kontrollimist, palun, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. kolm, neli, seitse, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss AG, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd me liigume muudatusettepanekuni kolm, viis, kuus. Monika Vana muudatusettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm, viis, seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, hästi kontrollime, kolm, viis, seitse, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, kolm, viis, kaheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud, kolm, viis, üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. okei okay,, kontrollime, hääletus on alanud, kolm, viis, üheksa. hääletamine on lõppenud see on tagasi lükatud kolm, kuus, null, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kuus, üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kuus, kaks on tagasi võetud nüüd muudatusettepanek kolm, kuus, viis. koosoleku juhataja ütleb, et on kaks muudatusettepanekut, kolm, kuus, kolm ja kolm, kuus, viis, mis on identsed. kui neid eh, vastu võetakse, siis langeb kompromiss AH ära. hääletame muudatusettepanekut kolm, kuus, kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ja muudatusettepanek kolm, kuus, viis oli sama, sama, seega identne, siis ma arvan, et siis seega oleme ka selle tagasi lükanud, hääletame kompromissi AH. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada seitsekümmend, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kolm, seitse, kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, seitse, üks, see langes nüüd ära, seega hääletame muudatusettepanekut kolm, seitse, kolm, kes on poolt kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss ai, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss AS, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd me liigume muudatusettepanekuni kolm, kaheksa, seitse. Äh, see on järgmisel leheküljel, leheküljel kolmkümmend. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kaheksa, kaheksa. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolm, kaheksa, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, üheksa, null, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, üheksa, üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kas kontrollima? kontrollime kolm üheksa üks, elektrooniline hääletus on alanud. nüüdseks on hääletus juba lõppenud, see on vastu võetud nüüd on meil kuus muudatusettepanekut, kolm üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli, kolm üheksa viis, üheksa kuus ja üheksa seitse. Need on kõik identsed muudatusettepanekud. kui neid võetakse vastu, siis langeb ära kompromiss AJ. hääletame muudatusettepanekud kolm üheksakümmend kaks kuni kolm üheksa seitse ühiselt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd siis kompromiss AJ, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelisada kaks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek nelisada viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. ja kontrollime nelisada viis. hääletamine on lõppenud. jah, see on vastu võetud. muudatusettepanek neli null seitse kas me hääletame seda või? küsib juhataja, hääletame. niisiis nelisada seitse, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. neli, üks, kak-, neli, üks, kaks. ah, te tahate kontrollida enne nelisada seitset? no kontrollime. hääletame neljasadat seitset hääletamine on alanud, äh, kes on poolt, koosolek juhataja vabandab ja ütleb, hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek nelisada üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelisada kaheksa kas keegi tahab kontrollida neljasada üheksat, no hea küll, kontrollime neli null üheksa, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelisada kaheksa langeb ära ja nüüd tuleb muudatusettepanek nelisada kümme, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. me tšekkame nelisada kümme. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. <clears throat> It's carried. vastu, vastu võetud. kompromiss AL, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus nelisada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelisada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelisada kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus nelisada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelisada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek AM, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kompromiss äh, AM, kes on poolt, vastu, AN, vabandust, erapooletud, vastu võetud. nüüd hüppame üle muudatusettepaneku nelisada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et seda peab kontrollima elektrooniliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus nelisada nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek AO, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus, vaatan, kas see langeb ära või, või on vaja seda hääletada. see langeb ära, muudatus nelisada nelikümmend kaheksa. nelisada viiskümmend neli on identne, nii et hääletame neid koos, kes on poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus nelisada viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelisada viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ei, kui te soovite kontrollida nelisada viiskümmend kolm. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss AP. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatus nelisada kuuskümmend kaks nelisada kuuskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatus nelisada kuuskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelisada kuuskümmend neli, kui see kinnitaks, siis AQ langeb ära, aga me hääletame nelisada kuuskümmend nelja, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AQ, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi nelisada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, nelisada seitsekümmend kaks. hääletamine on ala, hääletamine on lõppenud. vastu võetud? ei ole. see on vastu võetud ühe häälega üks rahvapartei kas teil on probleeme hääletamismasinaga? me ei pea hakkama võitlema sel teemal, me lihtsalt hääletame uuesti. hääletamine alanud. nelisada seitsekümmend kaks te peate nupule vajutama, kas te saate aru sellest? nelisada seitsekümmend kaks, tagasi lükatud. muudatus üks, üks, kaks kuni seitse hääletame plokil, kes on poolt, vastu, erapooletud, me ei saa plokina hääletada, proua esinaine, sest äh, me lihtsalt ei saa seda teha. muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd edasi kompromiss A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu see on juba kaetud kompromissiga. ei ole kaetud. seega hääletame ka muudatusettepanekut kolmteist. muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt muudatus kolmteist. hääletamine on alanud, hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nüüd lähme edasi, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu. kes on vastu? alustame algusest peale. kompromiss C, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud. tundub, et peame kontrollima seda elektrooniliselt. hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatus kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudat-, muudatus F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend seitse kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime neljakümne kaheksandat muudatusettepanekut. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kontrollime, muudatus nelikümmend üheksa. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatus viiskümmend. poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud. kontrollime muudatust viiskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on, on nüüd lõppenud see on tagasi lükatud. muudatus viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis, muudatus viiskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud. peame kontrollima seda. hääletamine on alanud, hääletamine lõppenud vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss hash poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatus seitsekümmend kaks. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kompromiss I. kompromiss I. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi kaheksakümmend viis, muudatus kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatus kaheksakümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd hääletame raporti projekti muudatus, muudetud kujul. kes on poolt? hääletame seda elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. aitäh. kolmkümmend kaheksa poolt, kümme vastu see tähendab seda, et äh, nüüd on hääletamine läbi, tänan teid kõiki toe eest. Sorry, there was some sort vabandust, siin oli üks väike viga numbritega. tehnikaga oli probleemne see viimane nimeline hääletus. me peame hääletama veel kord, enne kui te siit saalist lahkute, mida me nüüd hääletame? lõpphääletus on ju dis-. see on uus läbipaistvust puudutav otsus. me peame, kõik meie valijad peavad äh, nägema, kuidas me kõik siin üksikisikutena hääletama, see tähendab seda, et me peame kordama lõpphääletust. see on nimeline hääletus. ja teil peab olema kaart kaasas, kas te olete valmis nimeline hääletamine repor-, raporti projekti osas muudetud kujul hääletamine on alanud. kas te olete kõik hääletanud? väga hea. ja vaatame, mis tulemus siis on. täpselt sama tulemus, kolmkümmend kaheksa poolt, kümme vastu, nüüd me kõik teame, kuidas me üksikisikuna hääletasime. aitäh! okay, friends. kallid sõbrad, alustame Läheme koosolekuga edasi. annan sõna väga olulisel äh, teemal härra Beckerile. Euroopa tööturuasutuste võrgustik, liikuvusteenuste kättesaadavus töötajatele ja tööturgudele, tööturgude täiendav ühendamine. annan sõna härra Beckerile, palun aitäh, proua juhataja, kallid kolleegid tegemist on tähelepanuväärse komisjoni algatusega. ma tahaksin seda positiivselt rõhutada. see ei ole meil alati komisjoni puhul parlamendis võimalik, aga sel korral on see nii. kallid kolleegid, ma tänan teid kõiki aktiivse kaastöö eest ja ma olen saanud peaaegu eh, seitsesada muudatusettepanekut ainuüksi meie komisjonilt. Eh, kogu selle teema arutelu näitab minu meelest seda, et eh, sotsiaalpartnerite kaasamine raportisse ka silmas pidades koostööd sotsiaalpartneritega, koostööd Eh, riiklike tööturuasutuste ja sotsiaalpartneritega ja et sotsiaalpartnerid on kaasatud koordineerimisbüroode töösse ja töö kavandamisse, on erakordselt positiivne sündmus, see on erakordselt positiivne ettepanek, kuid ma ei tahaks siiski ütlemata jätta, et hääled toetamine koos sotsiaalpartneritega on tõesti erakordse tähendusega. kõik sotsiaalpartnerite tehtav kaastöö, nendepoolne panustamine on erakordselt oluline ja nüüd loomulikult peab tekkima ka sotsiaalpartneritel kaasotsustusvõimalus. see ei ole minu arvates veel piisavalt väljendust leidnud, kuid kõik muu on minu poolt saanud väga positiivse hinnangu. kui me räägime muudatusettepanekuitest, siis väga palju puudutavad need piiriüleste asutuste ja piiriüleste võrgustike koostööd. lühidalt tahan öelda, et näen seda väga positiivsena ja ma püüan seda ka raportis vastavalt kajastada, arvestades ka teiepoolseid muudatusettepanekuid. loomulikult on erinevaid lähenemisviise selles osas, mis puudutab väljaõppe ja praktikakohtade kaasamist eh, tööturuvõrgustikku. me peame resoluutselt nõudma, et need väljaõppe ja praktikakohad kaasataks aga samas peame arvestama ka reaalset olukorda tööturul. mina põhimõtteliselt hindan seda positiivsena, positiivse lähenemiseni ja paljud kolleegid on oma muudatusettepanekus ka minu seisukohta toetanud, kuid kui me räägime juba nüüd arutelu alguses võimalikest kompromissidest, siis tuleb eeldada, et väljaõppe ja praktikakohad saab kaasata vaid siis, kui nende puhul on täidetud korralise töösuhte eeltingimus. Teie liikme või partneri kaasamiselt niisuguse õiguse äravõtmine peab olema võimalik, see oli üks teie muudatusettepanekud, sest Eurose võrgustikus peab olema võimalik uute liikmete kaasamine või nende büroode väljaarvamine, kes ei panusta piisavalt Eurose televikku. mis puudutab delegeeritud õigusakti, siis minu arvates on tegemist praktikas ennast õigustanud lähenemisviisiga. me soovime, et komisjon ei otsustaks ainuisikuliselt, kuid kui meie kui parlament peaksime sellise projekti, nagu antud juhul on tegemist, arvestama kõikide öö, öö, nende tehniliste öö, momentidega, mida see dokument endaga kaasa toob ka siis, kui me ei suuda jõuda poliitiliselt ühise nimetajani. meil on oluline ka kaasata liikmesriikide spetsialistide arvamusi ja me peame andma neile ka hääle ja mitte ainult nõuandva hääle õiguse need, kes ei soovi oma töökohti avaldada Eurese platvormil oma töökohti, siis selline õigus peaks liikmesriikidel olema, kuid me peaksime nende erandjuhtude jaoks leidma sõnaselged kriteeriumid, millal need erandid käivituvad. ma leian, et dokument on väga positiivne, kuid ka eh, IKT tehnoloogia seisukohalt on tegemist alles algse lähenemisega, mis tuleb alles välja arendada, kuid eh, vastavad eh, dokumendid on vastu võetud. loomulikult me peame vaatlema ka seda, kuidas me saame hiljem seda tööturuvõrgu, võrgustike asutuse tööd hinnata tagantjärele, see on väga oluline, aga kõige olulisem on, et sellise hinnangud saaksid anda ka öö, äh, äh, töövõtjad äh, ja me peaksime tegelikult sõnastama ka töövõtjad üle, ümber tööotsijateks, sest et tegemist ju eeskätt ongi tööotsijatega, kes seda võrgustikku kasutavad. me peame arvestama ka mitmete muudatustega, mis on tehtud Ühendkuningriigi saadikute puhul kuivõrd äh, Ühendkuningriik tõesti väga täpselt jälgib seda, et iga liikmesriigi suveräänsust oleks arvestatud. Äh, me peaksime äh, arvestama, millal see on mõistlik, näiteks artiklite nelikümmend viis puhul on väga palju juba niigi reguleeritud, mis ei pruugigi enam täiendavat arutlemist leida. minu arvates on väga oluline jõuda järgmise etapi kompromisside leidmise etapi juurde. ma leian, et niisugused kompromissid on vajalikud, kuid need kompromissid peaksid järgima Euroopa tööturu arengu huve ja me peaksime jätma kõrvale kõik selle, mis tekitab täiendavat bürokraatiat. nagu ka selle, mis võiks tööturu võrgustikke nõrgestada tahaksin teid paluda, et te koos variraportööridega ühiselt alates kümnendast äh, märtsist, kui algavad variraporteeride läbirääkimised, äh, järgmisel nädalal me ei saa kahjuks alustada, ma äh, olen sel ajal ära ja seepärast alustame kümnendast, see on minu poolt välja pakutud ajakava variraportöörile, tähendab, tänan juba ette kõiki valmisolekut koostööd teha, aga minu arvates on väga oluline tänada siinkohal ka neid väärtuslikke ettepanekuid, mida on teinud meie komisjoni liikmed. aitäh, härra Pekker, enne kui ma annan sõna variraportööridele, tahaksin ka omalt poolt paar sõna ütelda ühele sekretäriaadi liikmele, Kaia Seerin, palun. Kaia Severin, ta on töötanud äärmiselt professionaalselt ja nüüd äh, ta lahkub meie hulgast, ta läheb Econi komisjoni tööle ja tahtsin äh, temaga hüvasti jätta. palun aplaus talle Thank you, Kaja, and we hope for more. aitäh, Kaja ja me loodame, et ECONi komisjonis hakkavad nüüd valdama tööhõivet puudutavad aspektid. nüüd Paul Simonile, sotsiaaldemokraatide variraportöörile sõna. And... aitäh, proua juhataja. suur tänu Rebekale äh,, härra Beckerile. ja suur tänu, et olete seda protsessi niivõrd energiliselt juhatanud võin kinnitada, et ka meie omalt poolt öö, äh, oleme väga huvitatud konstruktiivseks koostööst äh, ja me oleme olnud ka üsna ühel nõul, mis oleks konstruktiivne ettepanek, see ei saa lahendada kõiki probleeme tööturul ekspluateerimisega, aga võib-olla samm õiges suunas. üks aspekte, mis mind üllatas, seda teemat uurides või seda ettepanekut läbi vaadates, oli see, et tuli nähtavale praegu kehtiva Euroopa õiguse lüngad, mis puudutavad põhilisi definitsioone ning see on väga oluline tihtipeale meie töös tööhõive komisjonis. Euroopa õiguses puuduvad sageli definitsioonid, kes on töötaja, kes on praktikant ja nii edasi. nii et võib-olla on see teema, millega peaksime üleüldisemalt tegelema, kuidas me saame tegeleda seadusandlusega, kui me kasutame mõisteid, mis tegelikult midagi ei tähenda. ja ma tulen ka hiljem veel kord selle juurde tagasi, kuidas see seda ettepanekut mõjutab. üldisemalt tugineb see raamistik riiklike tööturuasutuste tööle ja selle töö tõhususele, kuid meie eesmärgiks ei ole tõhusust muuta või suurendada aruandluskohustust, ma arvan, et ähm, meie jaoks on väga oluline teha edusamme selles vallas ja seda just Euroopa tasandil nüüd äh, mina esitasin viiskümmend neli muudatusettepanekut, ma ei hakka praegu oma muudatusettepanekutest rääkima, ma tean, et eile olite veel hilja õhtuni üleval ja vaatasite neid läbi, et oma seisukohta kujundada. aga kasutaksin võimalust, esitaksin mõned küsimused teiste muudatusettepanekute kohta, mida me tõepoolest eile veel hilja õhtul uurisime ja meil on ka oma seisukohad kujundatud. kõigepealt, mis puudutab äh, prak-, äh, praktikaid, äh, muudatusettepanek sada kuus Rahvaparteilt ja ma küsiksin Rahvapartei kolleegidelt, milline on nende ettekujutus, kuidas me peaksime tagama, et praktikandid, kellele selle süsteemi raames tööd pakutakse, et nad saavad samasugused õigused nagu töötajad. samamoodi muudatusettepanek sada üheksakümmend kaks oleks huvitav kuulda ALDE kolleegidelt, et kui siin on öeldud, et praktikad, reeglid tuleks kujundada vastavalt Euroopa Liidu õigusele, siis mida see tähendab, meil ei ole Euroopa õigust, mis reguleeriks praktikaid, isegi sellist mõistet ei ole Euroopa õiguses olemas. ma ei taha muidugi kedagi välja jätta sellest protsessist, aga ma ei, ei taha ka, et äh, noori inimesi petetaks. nüüd äh, veel ühe olulise kontseptsiooni juures, nimelt kas partnerid või liikmed, mul ei ole endiselt selge, kas see eristus, mida teevad teised äh, fraktsioonid, EKOSauruse partnerid või liikmed, et mida see tähendab. Äh, kakssada kahe, muudatusettepanek kakssada kaheksa, ECR, kus on äh, jällegi muudetud terminoloogiat, koordinatsioonibürood, minu meelest ähm, see ei olegi niivõrd poliitiline eristus, aga puhttehniliselt, kui me tahame koostada sellist seadusandlikku ettepanekut, mis tõesti ka toimib, siis peab see olema selge ja siin peab valitsema järjepidevus. minu meelest praegu ei ole nii kuue muudatusettepaneku, mis puudutavad tasusid, seal on ette nähtud, et äh, säilivad tasud ma arvan, et valdavalt on siin valitsenud arvamus, et see ei lähe kokku selle ettepaneku vaimuga, nii et võib-olla kuue kolleegid saavad selgitada, miks nad tahavad, et nende teenuste eest tuleks maksta tasusid. ja lõpetuseks artikkel neliteist, ma tahaksin öelda, et see on minu jaoks keskse tähtsusega art-, artikkel selles dokumendis, see on see artikkel, millega nõutakse liikmesriikidelt et kõik äh, tööturuasutuste tööpakkumised laetakse üles ka portaali ning ähm, selle kohta oleme esitanud muudatusettepanekud, mille suhtes äh, härra Becker väljendas, väljendus pigem positiivselt. nii et kokkuvõttes ma tahan öelda, et äh, see süsteem hetkel ei toimi, on miljon tööpakkumist Ühendkuningriigis kuussada viiskümmend tuhat, Saksamaalt kakskümmend kaheksa tuhat Itaaliast, viiskümmend tuhat Prantsusmaalt. nii et äh, see ei ole tasakaalustatud Euroopa süsteem. ning see kindlasti ei paranda suhteid liikmesriikide vahel, vaid pigem on see probleemiks, nii et ma soovin, et see valikuvabadus liikmesriikidele jääks. suur tänu ja proua Sidnanska, et see räägib. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. A v prvom rade dovolte aj mne sa... Aitäh! ka mina tahaksin tänada raportöör härra Vekkerit, kelle töö on olnud positiivne. ma leian, et äh, koostöö läbirääkimiste käigus on olnud eeskujulik. meil on olnud võimalik ja ma loodan, et ka tulevikus on võimalik pidada avameelseid läbirääkimisi mina olen selle küsimusega kokku puutunud tegelikult praktikas ja on oluline, et kogu see projekt saaks inimestele teatavaks. inimesed lihtsalt peaksid teadma, et selline portaal on olemas ja sellepärast äh, ma tahaksin, et järgmisel kohtumisel, kui me härra Beckeriga kokku saame, otsustada selle üle, kuidas me seda äh, programmi, seda võrgustikku, selle olemasolu saaksime levitada, sest on väga palju äh, tööotsijaid äärerühmadest äh, on olemas puudega inimesi, sotsiaalselt tõrjutuid isikuid, kes ei teagi sellest kõigest ja nende jaoks on väga oluline, et ka nemad saaksid kasutada liikuvuse võimalusi. Neil on vaja üld, ühiselt teha jõupingutusi äh, selleks, et äh, tööpuudust vähendada ja et ka puudega inimesed saaksid sellest võrgustikust mingit kasu Äh, ma leian, et see, see peab olema äh, juurdepääs nendele võrgustikule peab olema igasuguste takistusteta ja muuhulgas ka puudega inimestele. mul on Slovakkias sellel teemal täiesti konkreetseid kogemusi ja minu meelest on olulise välja töötada selged reeglid, need on olulised. me peame endale aru andma, mis tegelikult tegelikkuses toimib ja mis mitte. mina toetan, äh, et partnerid eh, ja ka nende koordinatsioonibüroode, eh, büroode liikmed oleksid eh, Euroses erinevatel õiguslikel alustel tegutsevad, et e eeskätt antakse prioriteet riiklikele tööturuasutustele, sest äh, erasektori äh, tööturu äh, vahendajad äh, ei vasta alati nendele nõuetele, aga kui nad vastavad kestetud kriteeriumitele, siis peab neil olema ka juurdepääs, igal juhul on vaja luua selles küsimuses õiguskindlus. selles mõttes olen ma härra Pekkeriga nõus. me ei tohi nõrgestada eh, kriteeriumide kvaliteeti, sest kui me, kui meie liikmed või partnerid seda teevad, siis meil peab jääma ka võimalus neid selle eest karistada ja neid võrgustikust välja arvata. aitäh! proua Õhtlaveva, suur tänu ja suur tänu härra Beckerile ja kõigile variraportööridele nende märkuste ja, ja hea arutelu eest tööjõu liikuvus Euroopa Liidus on väga oluline, et võidelda tööpuudusega, eriti noorte pöördusega, sellepärast on väga oluline, et määrus väga kiiresti vastu võetaks, me peame võtma vastutuse ja tegema kiireid edusamme ja usun, et variraportöörid on siinkohal kõik ühel meelel. ma, on oluline, et Eurese võrgustik oleks kvaliteetne, tõhus ja ka tuntud Euroopa kodanike seas mõned märkused mõjutusettepanekute kohta, mille esitasin. esiteks, Euresel peaks äh, avaldama rohkem töökuulutusi, liikmesriigid peaksid äh, seal avaldama kuulutusi, aga partnerid ja liikmed, me ei peaks avaldama selliseid töökuulutusi ainult, mis äh, näevad ette lepingulist töösuhet, vaid noortel on olulised igasugused äh, töökohad. nii et äh, seal peaks avaldama ka näiteks prakti-, äh, praktiku koht, kohti. ja me peame eelkõige vaatlema seda kõike tööotsija seisukohast, eriti noorte tööotsijate seisukohast, kes on valmis suuremaks liikuvuseks. samuti on oluline, et avaldataks töökuulutused kuhu saaks kandideerida kõik isikud, kellel on õigus Euroopa Liidus kandideerida, et üleüldiselt peaks olema need avatud kõigile, kellel on äh, äh, seaduslik õigus äh, Euroopa Liidus töötada, välja arvatud siis mõned töökohad, kus on kodakondsus kohustuslik äh, samuti on siin tehniline muudatus, kasutades sõna job seeker ehk tööotsija edasi, EURES peaks olema kasutajasõbralik, liikmed ja partnerid, kes osalevad, peaksid pakkuma oma teenuseid äh, veebis, et vähendada kulusid ja muuta need paremini juurdepääsetavaks. samuti tuleb erilist tähelepanu pöörata juba olemasolevatele tulevastele piirilistele Eurose partnerlustele ja see on eriti oluline sellistes piirkondades nagu see, kust mina pärit olen, siin Tallinna selline riistteede äh, koht ja ka minu Slovakkia ja Austria kolleegide olukord on tõenäoliselt sarnane. lisaks on väga oluline, et sidusrühmadel oleks samuti võimalik pakkuda oma teenuseid Eurose võrgustikus ka eratööturuteenused äh, võivad olla väga kasulikud ning EURES peaks olema atraktiivne ka eraettevõtetele värbamisteenustele ja see ei tohiks olla neile liialt keerukas. ma loodan, et me saame EURES-e määruse väga kiiresti vastu võtta, sest et ma arvan, et praegune tööturu olukord Euroopa Liidus nõuab väga kiiret ja põhjalikku tööturureformi et anda Euroopa töötutele rohkem võimalusi ja tulevikulootust. nii et ma loodan, et äh, raportöör ja variraportöörid saavad koostöös peagi selle raporti lõpuni viia ja loodan konstruktiivsele koostööle jätkumisele. suur tänu, palun, palun, ma lõpes kuue. aitäh! tahan tänada tehtud töö eest, tahan kõiki tänada, kes selles osalesid, kes aitasid seda raportit ette valmistada, meil kuuel oli mitmed muudatusettepanekud, mis arvestasid erinevaid aspekte. see puudutas eeskätt tööalase liikuvuse valdkonnas tehtavat koostööd see pole ju midagi fakultatiivset, see puudutab ju eh, Lõuna-Euroopa riike, keda puudutab eriti rängalt eh, majanduskriis ja need kärpemeetmed, mida rakendati meie riikides. me ei ole veel leidnud siiani vastust eh, kriisile Lõuna-Euroopas pole meil ei olnud võimalus liikuvuse fakultatiivseid komponente enda kasuks pöörata me tahame viidata sellele, et äh, tegelikult peaks olema tegemist eeskätt avalike teenustega, kui me räägime riiklike tööturuasutuste vahendatavast informatsioonist. Äh, ja kuivõrd see nii ei ole, muuhulgas ei ole see nii Hispaanias, siis äh, toimub nende inimeste õiguste kitsendamine, kes on näiteks puudega ma leian, et on tarvis, et see portaal, mis tegeleb töökohtade vahendamisega, mis peaks sisaldama endas kõikvõimalikke töökohti, mis tõepoolest tööturul öö, vabad on ja mis vajavad täitmist. ma ei leia, et selle eest tuleks nagu eraldi tasu maksta, minu arvates peaks niisugune portaal olema täiesti tasuta, selle kasutamine täiesti tasuta. jah kontrollielemendid, mis on ette nähtud äh, selle võrgustike partneritele, neid äh, me peame õigeks. me oleme seisukohal, et sotsiaalpartnerite osalus peaks olema senisest aktiivsem kogu Eurose võrgustikus, selleks et äh, oleks võimalik vältida igasugust diskrimineerimist tööturul, aitäh! aitäh, Jill Lambert Roheliste fraktsiooni nimel. suur tänu, proua juhataja. räägin Tamas Mešeritsi nimel, variraportöör, kes paraku ei saa praegu siin olla. aga alustaksin ühe kommentaariga omalt poolt, mis on mõnevõrra vastuseks ka sellele, mida on juba siin öeldud, nimelt et inimesed, kes äh, liiguvad äh, Euroopa Liidu sees, Ähm, erinevatel põhjustel ja me tahame Eurose võrgustikuga tagada ka seda, et see kogemus oleks võimalikult positiivne kõigil etappidel. ja sellepärast äh, on siis oluline ähm, Eurose võimaluse kasutamine, mis puudutab äh, tööpakkumisi. ja nüüd siis, olles äh, kuritarvitanud oma võimalust omalt poolt sõna võtta, annan teile edasi Tammasi seisukohad. kõigepealt Eurose võrgustik on, on rohkem kui lihtsalt üks veebileht, me soovime, et kaasataks ettevõtteid sellesse automaatsesse sobitamissüsteemi. ma loodan, et EURES saab olla tõhusam nende uuenduste läbi, kõige olulisem on pakkuda teenuseid ja tuge äh, Eurose nõustajatele ning äh, et sellest saaks rohkem professionaalne teenus. niisiis, Eurose nõustajatele peaks äh, andma tuge, et nad Äh, suudaksid oma töö professionaali, professionaliseerida ning et töötajad saaksid rohkem teadlikuks oma võimalustest vaba liiguvuse võimaluste kasutamisel. olulised on ka erinevad seireinstrumendid, näiteks tuleks äh, riigispetsiifilised soovitused välja kujundada ning Euroopa tasandil peaks siis toimuma ka seire järelevalve äh, oleks oluline suurem sünergia üle-euroopaliselt erinevate äh, asutuste vahel. nii et äh, näiteks nende asutustega, mis luuakse vaba liikumise direktiivi läbi, nendega tugevdada koostööd selle asemel, et luua uusi asutusi. samuti on oluline mittediskrimineerimine, see on kaasava tööturu üks alustalasid ning samuti peame väga oluliseks, et integreerida juba olemasolevad kaebuste esitamise süsteemid teenuste arendamise protsessi. ma tean, et meie variraportöör ka juba äh, ootab äh, edasist meeldivat koostööd härra Pekeriga ja ka variraportööridega, et veelgi parandada EURES-e teenuste kasutamise võimalusi. aitäh, Laura Aage ja EFTTD fraktsioonist! aitäh, proua esinaine! tahaksin kõigepealt tänada kolleeg Pekkerit. ma loodan, et muudatusettepanekud, mis on tulnud minu poolt, ei ole jäänud äh, kahe silma vahele mina ei taha praegu kriitikat osutada, vaid tahaksin rõhutada sellele, seda, et Euroopa peab võtma kasutusele instrumendid, mis oleksid tõhusad ja kui need instrumendid on olemas, siis tuleb neid ka kasutada. koostööd tehes on võimalik leida õige sünergia, et meil oleksid tööhõivepoliitikad, mis oleksid ka tõhusad, toimuvad. ja osaliselt ma ei leia, et äh, EURES peaks äh, kõik probleemid lahendama tööhõiveturul, aga vähemalt omalt poolt peaks ta andma natukene võimalusi selleks, et problemaatikaid äh, vähendada. nüüd siis, mis on minu seisukoht muudatusettepanekute näol, ähm, üritasime jõuda uute soovitusteni, uute suunisteni võrreldes sellega, mis enne oli ja me tahtsime, et siin oleks muudatusettepanek sees, kus äh, tööturupoliitikate pädevus jääks, rõhutan, jääks liikmesriikide pädevusse. ja mõistagi, meil on Rentsi Job Act ja meil natukene need teemad ajavad äh, südame iiveldama, natukene aga me tahaksime ikkagi, et tööturupoliitikate äh, meetmed jääksid liikmesriikide pädevusse. tahaksin rõhutada asjaolu, et äh, komisjonile ei peaks äh, jääma võimalus delegeeritud akte vastu võtta, sest teatud moel võtab see meilt parlamendina võimaluse kasutada oma põhimõtteid, milleks on koostöö ennekõike ja ühes kohas viidatakse siin ähm, tasulistele teenustele. tuletan meelde, et praegusel hetkel, praeguses ajajärgus ei ole see vajalik ega ka eriti kohane panna paika, et nende platvormidele ligipääs ükskõik siis, äh, kes seda sooviks, et see oleks tasuline. liikuvus seda rõhutas ka kuue kolleeg, et mõnedes äh, liikmesriikides, nagu näiteks Itaalia, on see kohustus, mitte võimalus. et äh, tuleb vaadata, et kui on äh, vaba valikuvõimalus, siis sellisel juhul peaks seda saama teha Eurose vahendusel ja sellega peaks suurendama liikumust, liikuvust ning tööjõuturu poliitikad peavad tõesti muutuma tõhusaks. kui meil on variraportööride koosolekud, siis ehk on võimalik neid teemasid arutada, et nimelt mitte ainult majanduslikud mõõdikud, vaid ka sotsiaalsed mõõdikud oleksid kaasatud, väga sageli ei ähm, panda tähele, mida need sotsiaalsed aspektid üldse tähendavad, aga tegelikult äh, võiks see olla pigem reegel kui erand ligipääsetavus, juurdepääs, ma leian, et see on ka suureks lisandväärtuseks. kui me tõhusalt ähm, kommunikeerime ja anname teada nendest võimalustest, mis Euroopas olemas on, mida rohkem seda teeme, seda tõhusamaks kõik muutub ja seda rohkem vilju me nopime. oma raportis mina rääkisin isikukaitsevahenditest, aga ma leian, et ehk oleks võimalik ka mingi äh, nutitelefoni rakendus äh, leida, mille abil on võimalik äh, infot kiiremini ja hõlpsamalt vahetada. ning selline võrgustiku kasutamine peaks olema võimalikult kerge. tuletan meelde, et just noortel on väga äh, Äh, tihe äh, side omavahel, neil on nagu otse, suured otsekontaktid. nii et äh, me peaksime ikkagi noortele mõeldud äh, vahendeid kasutama, see muudab kõik palju tõhusamaks. me võime nendel teemadel veel edasi arutada, hetkel meil töötaja peab tegema valiku, kas minna tööle teise riiki, on eurose ülesanne see, et äh, na, ta mitte ainult ei paku tööd, vaid ka annab tuge nendele uutele töötajatele, kes äh, sinna teise liikmesriiki lähevad uude, uude töökohta minnes on väga palju lahtiseid küsimusi, mida võib-olla EURES võiks ähm, anda mida EURES võiks siis aidata lahendada ja kõik see peaks olema tasuta ja läbipaistvus ja seire ja kõik peaks olema avalik, nii taotlused kui nõudluspakkumus peaks kõik olema avalik, pakkumus äh, peaks olema see, mida edendada, sest äh, nõudlus on praegu väga suur, aga, aga pakkumust väga palju ei edendata ega ei tutvustata, neid tööpakku-, pakkumisi, mis olemas on. teised küsimused said siin juba käsitlust ja seega ma rõhutan, et min-, mina olen valmis koostööks äh, kolleegiga muudatusettepanekute tegemine ei tähenda ainult kriitikat, see tähendab seda, et üritatakse koostööd teha ja edasi minna. Thank you, Mr Mann aitäh ja härra Mann, palun. <clears throat> ja finantsvabadus. aitäh, proua juhataja. kui koostatakse raport, mille kohta tehakse kuussada üheksakümmend üheksa muudatusettepanek, siis tavaliselt on nagu jutt sellest, et dokument on nii õudne, et seda on vaja nii kangesti täiendada, kuid tegelikult aga vaadata, mida saadikud tegelikult täiendusettepanekuna on väljendanud, siis andke andeks, enamik nendest ettepanekutest on samasuunalised ja see julgustab meid kui me, me küsime ju endalt, mida me hakkame tegema Euroopa tasandil, mis on Euroopa lisandväärtus kõigi nende partnerluste puhul ja Eurose puhul olen mina teinud väga, saanud väga häid kogemusi nii oma kodumaal kui ka naaberriikidega, on olemas terve rida e, häid praktikaid, suurepäraseid mudeleid e, ja need on vaja välja tuua, noortele inimestele on vaja edendada liikuvust ja kui me seda soovime, et nad paremini, nende liikuvuse määr tõuseks, siis me peame looma selleks vastavad raamtingimused. kui me öö, püüame seda kõike saavutada muudatusettepanekute kaudu, mis tulevad väga erinevate poliitiliste grupeeringute poolt, siis meil on täielikud väljavaated edu öö, saavutada see muudatusettepanekud on suunatud eh, teabe edastamisele, kvalifitseeritud teabe edastamisele selleks, et eh, üle-euroopalisel tasandil edu saavutada. Eh, Kahantsa viitasid sellele, et sotsiaalpartnerid tuleb sellesse dokumenti kaasata, selles suunas on tehtud ka nii mõnedki muudatusettepanekud. tegin ka vastava muudatusettepaneku Eh, koos kolleeg Schulzega muudatusettepanek kuussada seitsekümmend, et Euroopa tasandil, et Euroopa liikmesriigis eh, peetaks juba nõu, kuidas seda, kuidas toimida ja edastatakse alles seejärel oma ettepanekud eh, Eurose võrgustikku. kuulsin just uudistest, et meil on Saksamaal Euroopa Liidu kõige madalam töötuse, tööpuuduse määr. andke andeks, see ei saja meile niisama kaela, see tuleb sellest, et meie sotsiaalpartnerid teevad omavahel tõsist koostööd, teevad siseriiklikult endast oleneva ja selles mõttes on oluline, et me saavutaksime seda, seda Eurose võrgustiku kaudu ka Euroopa Liidu tasandil ja ma leian, et sina, Karl-Heinz, peaksid arvestama ka neid ettepanekuid, mis on tehtud, sest need liiguvad liiguvad kõik samas suunas. kui me räägime liikmesriikidest, siis liikmesriikidel peab olema võimalus äh, keelata tööandja äh, töö pakkumine ja minu arvates on see tegelikult põhjendatud, kui me räägime aga väljaõppe ja praktikakohtadest, siinkohal on oluline tõepoolest arvamusi vahetada, on oluline, et praktikakohti ei kasutataks selleks, et inimesi ilma töötasuta töötada lasta, me oleme seda piisavalt sageli näinud. me peame tõepoolest looma kindlad õigusliku alusega selleks, et praktikakohad oleks senised kvaliteetsemad ja täidaksid eeltingimuse korralises töösuhtes meil on olemas terve kataloog erinevaid võimalusi ja sellepärast oleks vaja mõelda ka sellele, et me avaldaksime piiriülestes piirkondades mitmekeelseid dokumendi, mitte ainult selles keeles, kus see inimene hiljem tööle hakkab. võib-olla inimesel polegi veel eh, tõesti keelelist suutlikkust selle riigi dokumente vabalt lugeda. sellele oleks samuti vaja mõelda ja ma ütlen teile, võimalusi on väga palju. me ei saa öö, eh, inimesi lihtsalt niisama eh, internetti saata, see tegevus peab olema sihipärane, me peame lõpuks ometi ellu viima või välja tooma kõik need asjad, mis on juba ellu viidud, realiseeritud ja sel juhul me saame äh, täiendavalt rõhutada, et liikuvuse määra suurendamine pole meie jaoks paberile kirja pandud soov, vaid praktikas realiseeritav selleks, et sellest kujuneks meie ühine üle-euroopaline projekt. aitäh, härra Lanners, palun Yes, thank you very much, chair. suur tänu, proua juhataja. suur tänu äh, Heinz Beckerile selle raporti eest, ma olen nõus Toomasega, et äh, muudatusettepanekute hulk äh, tegelikult äh, kuidagi ei kahanda selle raporti kvaliteeti ja kuulsime ka täna, et suures osas valitseb üksmeel. ma tooksin välja mõned aspektid, mis on minu jaoks olulised. esiteks, kui me tahame tõesti ära kasutada kogu Euroopa Liidu sisese piiriülese liikuvuse potentsiaali, siis peaksime püüdma leida sellise tee, et naaberriigid teeksid palju temat koostööd. me peaksime tõesti rõhutama sellise võrgustiku nagu Eurose olulisust piiriüleses koostöös, sest mul on tihtipeale tunne, et just sellistes piirkondades, kui me soovime tööpuudust vähendada, sellega võidelda, siis tuleb äh, eriti mõelda just sellistele piirkondadele, kus inimestel on vaja lihtsalt äh, üle piiri minna, et leida töökoht. nii et äh, võib-olla oleks võimalik sellist piiriülest mõtlemist süvendada samuti nagu siin juba on öeldud, siis erasektori tööturuasutuste kaasamine, ma arvan, et nii mõnedeski liikmesriikides on väga häid kogemusi just erasektori tööturuasutustega. mõnedes liikmesriikides selliseid kogemusi ei ole ja ma arvan, et on väga oluline ka neid kaasata Eurose võrgustikku, sest nad võivad pakkuda olulist lisandväärtust. jah, lõpetuseks ütleksin omast kogemusest oma kodu kohast, et paljud inimesed, kui nad äh, soovivad mõnes teises riigis tööd teha, siis mingil hetkel äh, tekivad neil probleemid maksuasutustega, topeltmaksustamine või ei ole selge, milliseid äh, makse, kuhu, millisesse riiki tuleb maksta, paljudel riikidel on ka kahepoolsed maksukokkulepped aga ma arvan, et see on ka üks oluline teema Eurose võrgustiku kontekstis, et kui kasutada ära töötajate liikuvuse võimalused, siis palun andke neile ka infot taksoküsimuste kohta. et inimesed ei satuks probleemidesse pärast äh, või tagantjärgi ja hoia-, ja hoiataks siis teisi inimesi, et ei tasu sellele teele asuda. nii et äh, ka see on üks aspekt, mida tuleks arvestada, aitäh! aitäh, Sofia Rivera, palun. aitäh. kõigepealt tänan kolleeg Pekerit, ta on tõesti teinud suurepärast tööd, vähemalt minu meelest. selles osas, mis siin juba on öeldud, tahaksin teha veel mõned märkused. ka mina olen pärit äh, Lõuna-Euroopast, olen portugaallane ja kui me räägime piiriülesest liikuvusest, siis siin-seal räägitakse sellest, et noori inimesi tuleks lausa kohustada välismaale tööle minema, aga mina ei leia, et see oleks õige. ma, asi on ju võimaluses minna, võimaluses otsustada välismaale mineku kasuks aga on inimesi, kes tahaks hea meelega kodumaal töötada ja see on minu meelest mõistetav. me peame lihtsalt vaatama, kas, kas ja kuidas me noortele pakume võimaluse liikuvuses osaleda. me ju teame kõiki neid arve, me kõik vastutame selle eest, et luua töökohti ja võimalus töötada. selles mõttes olen nõus sellega, mida ütles kolleeg Lenares. see, mis puudutab maksustamist ja maksukohuslust. veel üks probleem, mis on seotud liikuvusega jutt on võimekusest liikuvuses osaleda, meil on väga palju võimekaid, kes hea meelega töötaksid välismaal, aga välismaal on väga keerukas, kui ettevõtted, eh, kus nad töötada tahaksid, seal ei tunnistata nende kvalifikatsiooni. aitäh! aitäh, härra Maitan. You had asked for the floor, Mr Martin. Yes. soovisite sõna, härra Maitan? <clears throat> Merci, madame le pre-. aitäh, proua esinaine. mis puudutab eurost, siis äh, ma olen natuke segaduses, ma kuulasin siin eelkõnelejaid, äh, töötajate liikuvus ja anda neile võimalus kõikjal Euroopas äh, töötada, eriti just noorte puhul, jah, tõepoolest, see on väga tore mõte, see on selline õilis idee, aga siin on üks murepunkt, kui me töötajaid äh, riigist, kus on äh, väga madalad palgad, äh, liigutame nendesse riikidesse, kus on väga äh, suur palk, see on tore mõte jah, aga kui need liiguvad siis siin nendesse riikidesse, kus on väga suur tööpuudus, siis on siin juba probleemid ja nüüd osad osades riikides niimoodi ei saagi tööpuudus äh, kuidagi väheneda ja niimoodi äh, muutub olukord palju raskemaks, nii et äh, mis siis konkreetsemalt toimub? EURES-est saab instrument, kes siis hakkab töötama tööturuasutuste nimel, need on sellised vahendajad, kes ühendavad tööotsijad ja tööpakkujad, aga need ähm, Prantsusmaal olevad tööturuasutused äh, töötavad suurte ettevõtjate nimel, eriti just selliste äh, laevandussektori ettevõtjate jaoks, seetõttu ähm, on risk selles, et äh, need suured ettevõtjad, suured laevakompaniid rikastuvad aina rohkem ja töötajad hakkavad saama vähem äh, äh, palka, sest need madalamad palgad on äh, nendel töötajate jaoks, kes tulevad vaesematest riikidest, siiski väga suured, nad peaaegu kaks korda suuremad, kui neil koduriigis olid. nii et siin on mõningad probleemid transpordisektoris, mingi miinimaalpalga äh, kehtestamine on, on üks problemaatikaid, nii et meie oleksime ettevaatlikud siinkohal. Thank you, madam. aitäh, proua Sander, palun. Merci, madam. mikrofon aitäh, ma tahaksin tervitada ja tänada raportööri ja ma tervitan tema sihikindlust ja entusiasmi ja omalt poolt ma tahaksin rõhutada seda, et peab võtma arvesse ka sellist piiriülest mõõdet kogu teema juures. liikuvus, seda võib näha kui võimalust, aga sageli ei õnnestu asjad ja kui on võimalik, siis piiriülene liikuvus võib äh, viia olukorrani, äh, kus äh, antakse jah, häid võimalusi. see annab väga palju eeliseid ja nii, nagu raportöör on teinud, tuleks rõhutada seda, et piiriülene liikuvus on midagi, mida tuleks julgustada ja seetõttu tuleb vaadata, et see Eurose platvorm võtaks arvesse just piiriülest aspekti ja keeleküsimused on jah olulised, juhul kui tegemist on sellise üldise liikuvusega ja see puudutab ka piiriülese liikuvusega seotud küsimusi ja parlamendi liikmetena peaksime meie olema julged ja peaksime ka keeleõppe keeleõpet soodustama, julgustama inimesi keeli õppima, aga Ehm, ka EURES eh, peaks ehm, võimaldama instrumentide kasutamist, mille abil eh, saaks eh, informatsiooni erinevates keeltes, nagu ütles Toomas Mann. aitäh, proua Morange-Chartier aitäh, proua esinaine, mina tahaksin samuti tänada kolleeg Beckerit tehtud töö eest ta on väga hästi kaitsnud meie põhimõtteid ja suurendanud Eurose võimalusi ja koos kolleegidega, kes enne sõna võtsid, olen ma ühte meelt. üks asi, mis mulle muret valmistab, Eurose puhul tuleks esitada endale küsimusi need, kes esitavad küsimusi, lähevad justkui ajalooga pahuksisse. miks? see on väga lihtne küsimus liikuvus, noorte liikuvus, mida EURES äh, edendab, annab noortele väga suured lisandväärtused tööturule sisenemiseks. see on esimene etapp äh, EURES-e poolt pakutud äh, tööturule liikumiselt, teine etapp, geograafiline liikuvus aitab välja töötada professionaalseid oskusi ja see on väga oluline faktor selleks, et inimesed saaksid oma töökohti hoida, nii et siin mingisuguseid küsimusi ei tohikski üldse olla. ning äh, kes eurost ei taha, see o, äh, ei see ei aita kuidagi meie praegust olukorda lahendada, euros äh, peaks andma instrumendid, mille abil noored saaksid võidelda tööpuuduse vastu kui me jätame noored sinna, kus nad elavad, see kindlasti suurendab riski töötuks jääda pikaajaliselt. me peame edendama nende liikuvust ja see tähendab seda, et neid on võimalik tööle võtta, võtta ja tööle võtta ka pikaajaliselt, et ähm, ja seetõttu meie poliitiline vastutus, ükskõik millisest liikmesriigist me pärit ei oleks, ükskõik millisest fraktsioonist, on toetada härra Beckeri raportit, aitäh. Thank you very much for uh... aitäh, aitäh sõnavõttude eest võib-olla härra Becker soovib veel öelda üht-teist? enne kui me lähme päevakorrapunktidega edasi, palun. aitäh, proua juhataja. järgmised pool tundi räägin kiiresti ei, ma ei tee seda, ma tahaksin kõiki tänada, kõiki sõnavõtjaid tänada, eh, kes Äh, tõid välja nii mõningad aspektid, mida siin võiks nagu veel öelda seonduvalt variraportööridega kohtumisega, et äh, seda me arutame siis äh, järgmisel koosolekul. ma leian, et nõue, et samad õigused mis kehtivad Äh, töövõtjatele peaksid kehtima ka väljaõppe- ja praktikakohtadel töötajatele. me peame siinkohal äh, sõnastama väga täpselt kogu seadusandluse, kui seadusandlus on äh, ähmane, siis me ei tohi tegelikult niisuguseid praktikakohti lubada, noored inimesed ei ole sellist karistust ära teeninud. peame leidma võimalused nende õigusi kaitsta ma leian, et äh, tegemist on ehk arusaamatusega, et äh, kui keegi ütles, et äh, EURES kavatseb oma liikmeskonna asendada koordinatsioonibüroodega, mina ei ole seda öelnud, ma ei ole ka seda kuhugi kirja pannud, kui me vaatame täna kehtivat süsteemi, siis ja kui me tunnistame, et Euroopas äh, on tegemist null koma kolme protsendilise liikuvusega tööjõulisest elanikkonnast, USA-s on selline liikuvus kakskümmend korda suurem, siis andke andeks, siis me tegelikult Eh, me ei ole lõplikult seda süsteemi käivitanud ja meil tegelikku liikuvust ei ole ja seepärast on meil vaja luua tõeliselt uus platvorm ja teha kõik, et see käivitada. minu meelest on kommunikatsioon üldse väga olulise tähtsusega. see uus projekt öö, eh, on edukas ainult juhul, kui inimesed teavad, et niisugune projekt olemas on tule, inimesed peavad ju teadma, et euros üldse olemas on. minu arvates teavad seda väga vähe, vähesed. võib-olla viga minu tutvusringkonnas, aga, aga nii see tegelikult on ja seetõttu ma leian, et barjääre tuleb kaotada, tuleb eh, barjäärid kaotada muuhulgas ka internetis. jah, me peame ka tegema vahet liikmete ja partnerite vahel, Euroopa äh, mõttes liikuvus peab olema tagatud avatud juurdepääsu kaudu, ei tohi olla põhimõtteliselt mitte mingisugust siseriigi kodanike eelistamist, see on igal juhul euroopalike põhimõtete vastu. ma rääkisin juba mõistest tööotsija, minu meelest on selle mõiste täpne sõnastamine väga oluline, pole olemas mingeid kulutusi, mida tuleks teha Eurese võrust, võrgustikus töö otsijal. see peaks olema algusest saadik kõigile selge ja me peame veelgi enam ja selgemalt võitlema, et see jääks ka tasu, jääks ka nii, et kellelegi ei kaasneks selles mingeid rahalisi kohustusi. tänan kõiki neid sõnavõtjaid, kes rõhutasid ka kontrolli tähtsust ja selline kontroll on ka ette nähtud. sotsiaalpartnerite kaasamisest rääkides leian ma, et äh, siin piisab vaid meenutada seda, mida ütles Toomas Mann. jah, kus siis mujal, kui äh, tööõigustes äh, ei tuleks kaasata mm, sotsiaalpartnereid, see on see valdkond, kus seda tuleb teha ja minu arvates on selle valdkonna koordineerimine erakordselt oluline ja töövõtjate huvides. jah, meil on oluline rõhutada ja ma tänan selle märkuse eest, eest, et see äh, peab olema liikuvus kvalitatiivset äh, kõrgetasemelistele töökohtadele, meie eesmärk peab olema kvalitatiivsete töökohtade äh, olemasolu ja nende pakkumine see ei pea kujunema mitte portaaliks, vaid see peaks olema Euroopa Liidu tasandi tööhõive eh, meede, tööhõive vahend. see peab olema nähtav kogu Euroopa tasandil. Eh, side Euroopa poolaastaga on minu arvates ka väga oluline moment ja Euroopa poolaasta peaks eh, endasse lülitama Eurese portaali ja selle järgi peaks ka Äh, vaatama, mil määral ja kui hästi üks või teine äh, liikmesriik äh, edendab oma tööturgu Eurese portaali abil. see on väga oluline, kui liikmesriigid, et liikmesriigid seda teeksid, aga sellega kaasneb ka liikmesriikide vastutus meil on vaja tagada sünergia, meil on taga, vajalik tagada diskrimineerimise vältimine. siin räägiti nii mõndagi, eh, aga seda tuleks vaadelda kui kriitikat. loomulik on see, et EURES ei suuda eh, teha tööpuudust olematuks, kuid me peame tugevdama liikuvust, me peame andma suuniseid, eh, näitame ära suundi, kuhu suunas liikuda ja me peame, et liikmesriigid eh, annaksid oma tegutsemisele eh, uue hoo. Nad peaksid olema aktiivsed, nad peaksid tunnistama mitte ainult seda, et on vaja tegutseda, nad peaksid ka tegutsema ja mitte saavutatud tulemustele magama jääma. Nad peavad olema aktiivsed. kui me räägime sotsiaalsetest indikaatoritest, kus neid tuleks arvestada, seda me peame täpsemalt vaatama, aga see on väga mõistlik ettepanek. samuti oli mõistlik ettepanek noorte inimeste eh, juurdepääsu kohta. seal on võimalik väga hästi ära kasutada öö, eh, öö, eh, nutitelefoni rakendusi, noored inimesed tunnevad ennast selles valdkonnas ju täiesti koduselt ja ma arvan, et aga eeskätt peab olema tagatud Eurese võrgustiku hea toimimine äh, arvutite, laptopide kaudu. ma ei tahaks aga öö, äh, ütlemata jätta, et Euroopa tasandil võivad tekkida teatud eelarvelised äh, piirid ja võib juhtuda, et, et Euroopa liikmesriik Liidu liikmesriik, kes peaks tegelikult äh, liikuvust edendama, peaks ka teatud äh, kulusid ise omapoolselt katma. ja nüüd ma jõuan äh, praktika ja väljaõppekohtadeni. praktika ja väljaõppekohti ei tohi ära kasutada kui odava tööjõu saamise võimalusi. minu meelest peaks praktika koht väärtustama noore inimese oskusi. ta peaks suut-, tal peab olema õigus jääda väärikaks ja tal peab olema õigus eh, võidelda selle eest, et teda mitte tasuta ära ei kasutataks. olulised on kõikvõimalikud publikatsioonid, kuid see kõik ei pea jääma mitte paberile, vaid viima, eh, muutuma ka tegelikuks. asi on selles, et kui tänase päeva liikuvuse määr on null koma kolm protsenti, siis on meil loomulikult ruumi, kuhu edasi liikuda ja siin me rääkisime ka, räägiti ka piiriülesest koostööst, jah, komisjon saab siin täiendava ülesande, komisjon peaks pöörduma äh, regioonide poole selleks, et nad teeksid senisest tõsisemalt äh, koostööd, kui me räägime äh, erasektori tööturuasutuses, siis ka nende võimalusi tuleb ära kasutada selleks, et teha kõik selleks, et toetada Äh, liikuvust. jah, kallid kolleegid ja ka kolleeg proua Ribeiro, noori inimesi ei tohi kuritarvitada. noortel inimestel peavad avanema võimalused, neid ei saa sundida kodunt lahkuda, neil peab olema võimalus seda teha. siis on meil endiselt probleem äh, ka selles, et Euroopa Liidus tervikuna vastastikku äh, diplomeid ja kvalifikatsioone ei tunnustata. ma leian, et EURES-e äh, portaalis äh, peaks veel kord tõhustama tööd liikmesriikides vastastikku kvalifikatsioone ja diplomeid tunnustama. ma ei karda, et madala töötasu tasemega äh, liikmesriikidest liiguksid noored äh, riikidesse, kus töötasu on suurem. kui äh, selles liikmesriigis, kus on suurem sissetulek ja ta vajab kvalifitseeritud tööjõudu, siis andke andeks, siis on õigus sinna liikuda ja tal on õigus need töökohad täita kvalifitseeritud töötajaga teatud äh, äh, kollektiivlepingute järgi makstav töötasu on liikmesriikides küll väga erinev, kuid selge on see, et noorel inimesel peab olema võimaluse kõrgema töötasuga riigis oma võimalusi kvalifitseeritud tööd tehes ära kasutada. ma näen äh, Äh, seda komisjoni ettepanekut äh, positiivselt, kuid ma olen nõus ka kolleeg äh, Moraz äh, Chati, Chantan Moraziga, kes ütles, et me ei tohi mingil juhul ajaloo kulgu tagasi pöörata, me peame pakkuma selle liikuvuse kaudu tõsta noorte tööhõivet ma tänan kõiki variraportööre ja kõiki MPL-i liikmeid tehtud koostöö eest ja ma olen päris kindel, et me jõuame lähinädalatel selle tööga lõpule, aitäh! aitäh, härra Becker! tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid. mul on öelda paar sõna proua Morin Chantier ja proua Ribeiro, me jõuame kohe teie juurde, aga nüüd natukene ajakavast. tööhõive sotsiaalkomisjonis äh, Eurese raporti vastuvõtmine toimub seitsmendal mail vist, kui ma ei eksi. nii et ajakavas on väike muudatus kaheteistkümnes päevakorrapunkt. meil ei ole selle jaoks enam aega, et seda arutada. tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on kolmas märts ja vastuvõtmine meie komisjonis on kahekümne neljandal märtsil. otsustus tööhõivekomiteel loomiseks ja tunnistada kehtetuks otsus kaks tuhat murd üheksakümmend kaheksa. tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on kolmas märts ja Emplis vastuvõtmine toimub kahekümne neljandal märtsil. päevakorrapunkt number viisteist Euroopa Liidu poliitika linnamõõde, nagu ma juba varemalt mainisin täna hommikul, siis Evelyn Regner ei saanud siia tulla. aga ta on andnud äh, mulle edasi oma tähelepanekud antud teemal ja ta ütleb, et arvamuse raport keskendub viim-, viiele punktile, kõigepealt äh, linnad peaksid rohkem protsessi kaasatud olema ja samuti ka linnapiirkonnad peavad olema investeerimiskavasse lõimitud, kolmandaks rohkem sotsiaalseid investeeringuid. Need investeeringud äh, ei peaks olema riigi võlga, võlasse sisse arvestatud, neljandaks äh, soolise tasakaalu küsimused ja viiendaks toob ta välja, et lähimuse proportsionaalsuse põhimõtted on üliolulised linnade jaoks, kuna ajakava on väga piiratud, aega on vähe, siis teil kõigil on vähem aega põhipunktide jaoks aga ta on üsna paindlik ja ta tahab teile teatada, et üldises mõttes linnapiirkonnad on võtmetegijad jõudmaks majanduskasvu taastootmisele, töökohtade loomiseni. ta ootab huviga kõiki teie muudatusettepanekuid. ja kohtub järgmisel nädalal variraportööridega tähtaeg muudatusettepanekuteks on kolmas märts ja komisjonis vastuvõtmine toimub esimesel aprillil. Yes, now we can go back to nii, nüüd saamegi minna tagasi kümnenda päevakorrapunkti juurde. ka see on väga, väga oluline teema ka meie tööturu osapoolte jaoks, aga meile komisjonis just eriliselt ja annangi sõna proua Morin Chartier, palun. aitäh, proua esinaine selle raporti näol on tegemist ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, milles käsitletakse merelaevade töötajaid, millega muudetakse teatud hulk direktiivi, mis on praegu juba olemas. miks? sest praeguses Euroopa Liidu õiguses on merelaevade töötajad, tuletan teile meelde konteksti, välja jäetud teatud direktiividest, mis korraldavad või tagavad töötajate kaitse ja seega on äärmiselt oluline, et me saaksime uuesti merelaevade töötajad kaasata. ja kõigepealt ma tahaksin tänada variraportööre Agnes Jungerus, Tuunes siis kuue ja sotsiaaldemokraatide eest Patrick Bleuet e, äh, kuuelt, Jean Lambert Rohelistest ning Jean Begin äh, EFTD-st. kes on äh, suurepärast tööd teinud ja panustanud minu töösse suuresti. ja ma tahaksin tänada ka meie komisjoni sekretäriaati ja Soltan Peetot, kes on samuti oma panuse suuresti andnud töösse sisse ja me oleme algusest peale oma töös olnud ühel meelel teatud küsimustes. meil on olnud raportööride eh, koosolek, kus on olnud kõikide fraktsioonide esindajad kohal, eh, samuti ka meie, samuti ka komisjoni, Euroopa Komisjoni esindajad ja nõukogu esindajad ka niisiis raport, mille koostajaks mina olen, on, siin on esitatud äh, kolmkümmend neli muudatusettepanekut, äh, üheksateist on sotsiaaldemokraadid, kaks ECR-ilt, kaks ALDE-lt ja Rohelistelt ja viis FTD-lt, kolm äh, mitte fraktsioonilise kuuluvuse liikmetelt. tahaksin kõiki parlamendiliikmeid tänada, kes on väga konstruktiivseid muudatusettepanekuid välja pakkunud, äh, mis peaksid muutma meie äh, töö, mis on muutnud meie töö väga ladusaks selle raporti koostamisel. ma olen väga õnnelik, et nende muudatusettepanekute hulgas on kuusteist kolmekümne neljast, kuusteist on põhimõtteliselt identsed äh, raporti äh, punktidele. nii et meie koordineerimistöö ja lepitustöö ja ühildamistöö on olnud äärmiselt hea. nii et meie töö on olnud ka üsna lihtne. meie üldiseks eesmärgiks kõikide raportööride eesmärgiks on olnud äh, nii Äh, suures kooskõlas äh, kokkuleppega, mis on saavutatud ähm, tööjõuturu osapoolte ja reederite vahel. lisaks nendele kuueteistkümnele muudatusettepanekule, mis on identsed, on mõned muudatusettepanekud, mis on äh, kooskõlas osaliselt raportiga ja osaliselt ka selle kokkuleppega, mis saavutatud on üheksateistkümnes Jerome Lavieux, siin räägitakse, et VKE-de rolli tuleks äh, tõhustada, samuti ka muudatus kakskümmend kaks, mis tuleb sotsiaaldemokraatidelt, mis äh, puudutab seda, kui oluline on merelaevade äh, töötajate töötingimusi parandada. mõned muudatusettepanekud kakskümmend üks ja kakskümmend kolm ütlevad, et äh, halduskoormust tuleks VKE-de jaoks äh, vältida ja sellele tuleb tähelepanu pöörata. ja mõistagi väga paljud muudatusettepanekud räägivad sellest, et tuleb parandada äh, noorte merelaevade töötajate töötingimus, siis see ongi meie üldine eesmärk. aitäh, Jean, kes äh, seda teemat on väga suuresti ähm, edasi kandnud. tehnilised probleemid, mis võivad avalduda, need tuleks äh, lahendada, tuleks kontrollida Äh, kõike toimuvat, üks tehniline probleem, mida ma tahaksin rõhutada, proua esinaine, mis muudutab äh, kaheksateistkümnendat muudatusettepanekut EFTD-d, meil on siin õigusloomeline ettepanek ja seetõttu me saame viidata ametlikele olemasolevatele dokumentidele ainult. täna on meil kokkulepe äh, sotsiaalpartnerite ja reederite vahel, see ei ole ametlik dokument nii et meie saame seda oma töös kindlasti arvesse võtta, aga me ei saa viidata sellele siin dokumendis, sest tegemist ei ole õigusloomelise aktiga. nii, nii palju siis üldjoontest, nendest põhipunktidest, mis äh, olid kõige olulisemad meie töö jaoks, kui me vaatasime läbi muudatusettepanekud mis puudutab nüüd seda kokkulepet, millest ma just rääkisin, reederite ja sotsiaal- äh, tööturu osapoolte vahel ja millised on need uued tehnoloogiad, mille abil oleks võimalik konsulteerimist parandada tööturu osapoolte vahel. see on see punkt, mille osas kõik fraktsioonid teatud äh, fraktsioonid ütlesid, on sellega nõus, teised on ettevaatlikumad nii et me hakkame, me korraldame peatselt koosoleku Strasbourgis kaheteistkümnendal märtsil, kui toimub täiskogu istung ja kaheteistkümnendal märtsil saame teha koosoleku, nii et oleks võimalik kompromissettepanekud välja töötada et millele saaks nii suure toetuse taha kui vähegi võimalik. võtame arvesse ka kalanduskomisjoni ettepanekut, proua Lope Fontanier on tegelenud antud teemaga päris palju ja tema eh, teavitab meid siis kalanduskomisjoni seisukohast. ma tahaksin lõpetuseks eh, tuletada meelde, millised on sellised keelelised eh, apsakad, mis on siin sees see on prantsusekeelne ja versioon ja inglisekeelne versioon, tahaksin nüüd rääkida viis kaks, artikkel viis kaks, kus minu muudatusettepanek viis A ja kaks peaks seal olema, sest äh, see viitab äh, kokkuleppele paar transfer inglisekeelses versioonis peaks olema transferee selleks, et olla kooskõlas äh, tööturu osapoolte äh, seisukohtadega. nii palju siis, proua esinaine, minu poolt selle töö kohta, mis ma teinud olen. ja mul on väga hea meel nüüd äh, kuulda ära, mida arvavad erinevad variraportöörid minu sõnavõtu kohta, aitäh well,! We aitäh! aega jääb napiks, aga ma olen täiesti kindlad, et äh, variraportöörid tahavad sõna võtta, nii et annangi kohe sõna ühele meie parimatest. Agnes, palun. Äh. jah, ma püüan anda endast tõesti parima, et äh, teha lühidalt ja selgelt. suur tänu tehtud töö eest selle raporti kallal ütleksin oma poolt seda, et sotsiaaldemokraatlik fraktsioon toetab teie raporti üldist lähenemist ja me toetame ka seda kokkulepet sotsiaalpartnerite vahel, et seda siin äh, raportis välja tuua on hea, et meil toimub märtsis kokkusaamine, sest ma olen täiesti veendunud, et meil õnnestub äh, tegeleda esitatud muudatusettepanekutega, mis käivad eelkõige põhjenduspunktide kohta. ma usun, et meie fraktsiooni jaoks on prioriteetne eelkõige, et raport ise püüab saavutada merelaevade töötajate olukorra parandamise, me kasutades äh, ka kõiki neid uusi tehnoloogiaid, mis aitavad merelaevade töötajate elu paremaks muuta. sest äh, kui need on olemas, siis miks mitte neid kasutada. nii et äh, ma olen kindel, et me saame kaheteistkümnendal märtsil väga head koostööd teha. suur tänu, sõna on härra Kirikel ECR-i fraktsioonist proua juhataja, kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri valmisolekuks koostööks selle raporti kallal töötama, leian, et see tagab raporti kvaliteedi. eeskätt äh, me pöörasime erilist tähelepanu koostööd sotsiaalpartneritega nüüd on väga oluline rääkida paljudest väga kaugele minevatest muudatusettepanekutest. mina tegin muudatusettepaneku keskklassi puudutava sätte kohta. ma arvan, et me peaksime neid muudatusettepanekuid ka arvestama ja lugupidamisega neisse suhtuma. Euroopa Liidu tasandil on see kõik väga oluline, sest me ei tohi eh, luua Euroopa Liidu siseselt eh, kõlvatu konkurentsiolukorda või seda kinnistada. ma seda eh, käsitlevad ka minu muudatusettepanekud kakskümmend üks ja kakskümmend kaks me ei eh, tohi selle dokumendiga suurendada ka eh, väikeettevõtete eh, kohustusi ja mm, rahalist koormust. me peame lahendama kõik juriidilised küsimused ja seda dokumenti võimalikult asjalikult käsitlema, kuid samas alati kaasates sotsiaalpartnereid me võtame selle dokumendi vastu selleks, et meie töövõtjatel oleks võimalik alati pääseda tööturul kuivade jalgadega ja nii, et nende arvelt keegi kasu ei lõikaks. suur aitäh! The... aitäh, annan sõna äh, ALDE fraktsiooni nimel kõnelevale kolleegile, proua Labajova aitäh! suur tänu raportöörile hea raporti, heade muudatusettepanekute eest ja meeldiva koostöö eest. nagu ka oma mõttevahetus ütlesime, siis sotsiaalpartnerid on jõudnud sellel teemal kokkuleppele ja ma arvan, et me peaksime seda kokkulepet austama. selle raporti esimene projekt erines veidi sotsiaalpartnerite kokkuleppest. ma sain raportöörist aru nii, et tegemist oli sõnastusliku küsimusega, mis nüüd on lahendatud. kuigi sotsiaalpartnerid on jõudnud kokkuleppele, siis fraktsioonid on esitanud terve rea ettepanekuid, mis sellest kokkuleppest hälbivad. võttes arvesse, et äh, kokkulepe, mis on saavutatud ja sotsiaalpartneritega koostöös koostatud tekst on väga tundliku loomuga, on see minu meelest kahetsusväärne minu kogemus tööturupoliitikast Taanis näitab, et sotsiaalpartnerite kokkuleppeid tuleb austada ja poliitikud ei tohiks neid äh, ähm, muuta. sotsiaalpartnerid on olnud ja jäänud äh, ähm, selleks äh, äh juhtnööride jagajaks, hulla jaoks ja ma äh, Jülel on väga hea meel selle koostöö pärast ning loodab seda jätkata. suur tänu, härra Jerik, kuue fraktsioon. aitäh, proua esinaine, ka mina tahaksin tänada proua Morin Chartier tema raporti eest ja kogu töö eest, mis ta teinud on. merelaevade töötajad on töötajad, kes töötavad, kellel on väga raske töö töötingimused on väga rasked, kliimatingimused näiteks, merel on teinekord väga raske töötada. ja seega oli täiesti vastuvõetamatu, et merelaevade töötajad ei olnud enne kaasatud teatud arvu direktiivi, mis puudutasid ähm, tööõigust ning see, seda nüüd hakataksegi korrigeerima see kokkulepe, milleni on jõutud, kuhu jõudsid siis äh, tööandjad ja töövõtjad, äh, see kokkulepe pannakse nüüd õigusesse sisse Euroopa Liidus, seda me tervitame ja tervitame ka teatud hulka positiivseid muudatusettepanekuid, millega on välja tuldud, eriti ju neid, mis puudutavad äh, sotsiaalseid läbirääkimisi ja ka teisi, nii et äh, meie hakkame siis hääletama ja kaitseme oma valikuid ja nõukogu saab siis lõplikult selle teksti vastu võtta, aitäh. Thank you. aitäh. ajakava. kas ma juba rääkisin sellest enne? võib-olla ei rääkinud vastuvõtmine esimesel aprillil meie komisjonis ning täiskogu hääletus toimub esimesel maikuu täiskogul. see on siis ajakava. ja tahaksin tervitada kõiki neid noori, kes meid siin külastavad. tere tulemast teile kõigile, soojad tervitused. meie koosolek enam kuigi kaua ei kesta, aga loodan, et te leiate midagi huvitavat enda jaoks et teil on, mida kuulata ja vaadata oma külaskäigu ajal siin Euroopa Parlamendis. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. rahvusvahelise mereorganisatsiooni tuhande üheksasaja üheksakümne viienda aasta rahvusvaheline konventsioon, mis käsitleb kalalaevade töötajate väljaõpet, diplomeerimist ja vahiteenistuse aluseid. annan sõna raportööle Sofia Ribeirole, palun. aitäh kõigepealt ma tahaksin tänada oma kolleege, kes mind aitasid selle raporti välja töötada, see koostöö oli väga tore, lühidalt tegemist on projektiga, tegemist on nõukogu projektiga, kus kutsutakse liikmesriike üles ratifitseerida rahvusvahelise mereorganisatsiooni konventsiooni, mis võeti vastu üheksakümne viiendal aastal Londonis lühedalt STCVF konventsiooni. Äh, toona allkirjastasid selle konventsiooni kakskümmend kaks tänast liikmesriiki, aga selle on ratifitseerinud vaid neli liikmesriiki. mis on selle konventsiooni eesmärk? selle konventsiooni eesmärk on, et laevaperel oleks vajalik kvalifikatsioon, vajaline suutlikkus selleks, et oma tööd teha. ja seda peab olema võimalik ka tõendada vastavate diplomite ja dokumentide alusel. me räägime siin eh, konventsioonist, STCVF konventsioonist, mis on suunatud kutsehariduse tõstmisele eh, laevapere liikmete seas. Eh, selle konventsiooniga peavad liituma liikmesriigid, aga öö, osaliselt puudub liikmesriikidel pädevus ja nad vajavad teisalt nagu siis Euroopa Liidu öö, öö, toetust, kuivõrd tervikuna on dokument Euroopa Liidu ainupädevuses. see tähendab aga, veel omakorda, et dokumendi saavad ratifitseerida liikmesriigid. seda on seni teinud ainult neli liikmesriiki ja seepärast on vaja anda liikmesriikidele võimalus öö, seda konventsiooni ratifitseerida. see konventsioon on suunatud laevapere kvalifikatsiooni tõstmisele. tegemist on lähimuse küsimusega. parlament Äh, peaks selles suhtes hääletama positiivselt, ta peaks nõukogu ettepanekut toetama, kuid ma kohtusin ka variraportööridega ja äh, kor-, äh, tutvusin erinevate seisukohtadega, selleks, et me saaksime üksmeelselt selle raporti poolt hääletada ja ma sain ka erinevatelt osapooltelt arvamused selle konventsiooni suhtes. mistõttu, et kui jätta kõrvale kõik need koolituse ja võimekuse tõstmisega seotud küsimused, on eeskätt oluline, et oleks tagatud laevapere liikmete tervis Äh, kui seda kavatsetakse rakendada ainult kuni äh, äh, teatud suurusega laevadest või suurematel laevadel, siis jääksid väiksemad laevad ja väiksemate laevade laevapere tähelepanu alt välja, seepärast leiame me, et ka väiksemate laevapärade tervise ja julgeoleku ja ohutuse seisukohalt peaks olema see konventsioon Euroopa Liidus rakendatav ka väiksematel äh, laevadel, sest et meremehe elukutse on kõige ohtlikum elukutse üleüldse maailmas tervikuna äh, hukub aastas kakskümmend neli tuhat inimest aastas äh, kalalaevadel ja seepärast on tõepoolest erakordselt oluline, et laevapere liikmetel oleks väljaõpe, mis tagaks Euroopa Liidu meremeestele maailma kõige kõrgema kvalifikatsiooni, et nad suudaksid ohutult töötada. nüüd ma ootan äh, variraportööride kommentaare, aitäh! Yes, well uh, the floor is ja nüüd äh, annangi sõna kõigepealt proua Gabrielovale, proua Tlabajevale. ma jällegi räägin Ulla Tornase nimel juba mitmendat korda täna. Ulla soovib tänada raportööri selle raporti projekti eest ning öelda, et ta toetab seda täielikult kuid tahaksime rõhutada, et sotsiaalpartnerid on pidanud dialoogi ja jõudnud kokkuleppele nendel teemadel eelmise aasta novembris ning äh, leiame, et tööhõivekomisjonis peame me arvestama sotsiaalpartnerite kokkuleppeid oma töös. Ulla tahab kasutada võimalust, et viidata arutelule, äh, mida peeti kahekümne kuuendal novembril Europeši ja ja samuti töötajate organisatsiooni DEFi vahel ning teiste osapoolte vahel ning neile kokkulepetele, mis arutelude käigus saavutati. on oluline rõhutada sotsiaalpartnerite panust ja olulist rolli Euroopa tööhõive küsimustes. nii et äh, Ulla samuti ootab edasist meeldivat koostööd selle raporti kallal, aitäh! aitäh, Helena Gentile, palun! aitäh, proua esinaine! ja mõistagi ma olen täiesti nõus äh, väga suurt, suures osas nende punktidega, äh, mida tõi välja raportöör. mulle tundub, et äh, tegemist on väga olulise aruteluga ja seda otsust oleme juba ammu oodanud, see on väga kasulik otsus selleks, et me teadvustaksime rohkem meretöötajate tööd ja vajadust kaitsta töötajaid, nende töö peab olema ohutu, turvaline, seda peab tegema ka erinevate koolituste, väljaõpete kaudu, mis on äärmiselt kasulikud. me peame tähelepanelikumalt vaatama seda majandusharu, mis võib-olla viimastel aastatel eriti just mõningates piirkondades Euroopa Liidu lõunaosas on kannatada saanud äh, teistel põhjustel, teiste valikute tõttu, seda kindlasti, aga teatud äh, pidurdamine on selles valdkonnas toimunud, äh, meri on see, merendus on see valdkond, mis võib anda meile suuri võimalusi majanduse jalule tõstmiseks ja töökohtade arvu suurendamiseks, see võib aidata kaasa ka arengule kui me paneme paika õiged tingimused, et kõik see toimuks. töö küll, aga töö peab olema kvaliteetne ja see käib läbi väljaõppe ja eriti just äh, turvalisusalase väljaõppe kaudu. meie peaksime kiiresti vastu võtma selle raporti, sest tööturg ja samuti ka ettevõtlusvaldkond ootab pikisilmi seda meie otsust, aitäh tehtud töö eest! Thank you uh,, eh, Anne Gerike. aitäh, Anne Gerike, palun. You don't want say ei soovi sõna võtta sel teemal, olete siin nimekirjas variraportöörina kirjas. aga sellisel juhul proua Zuber kuue äh, fraktsioonist Obrigada, Sr. Presidente. Um, nós. Uh... aitäh. me oleme põhimõtteliselt raportiga nõus. meie eesmärgiks on eh, selle raportiga nõustuda nõukogu ettepanekuga. me leiame, et nimetatud STCVF konventsioon on oluline ja liikmesriigid peaksid selle tõepoolest ratifitseerima selleks, et anda omapoolne panus väljaõppe ja meremeeste ohutuse tõstmisse. oma seletus kirjutab, seletuskirjas kirjutab aga raportöör väga huvitavalt, et tegemist öö, on siiski ainult keskmise suurusega laevadega, see on väga huvitav. tuleb ju arvestada, et väga suur osa äh, rannikukalalaevadest on väikelaevad, seega lühemad kui kakskümmend neli meetrit ja ei ole selle konventsiooniga üldse kaetud. aga just äh, rannikukalanduses on töötingimused Eh, väga rängad, väga ohtlikud, väga rasketes tingimustes. seal ka väga täpselt ei järgita, kas on olemas vajalik väljaõpe ja nende inimeste sissetulek selles valgas rannikukalanduses on ka eh, väga madal, väga sageli juhtuvad õnnetused, väga sageli surmaga lõpevad õnnetused väga sageli seondub see ka liiga pikkade tööpäevadega. sellel kõigis peituvad ohud, ohud meremeeste tervisele. niisugustes ränkades tingimustes eh, jääb ohutus ja turvalisus sageli teisejärguliseks. ja me ei saa neid momente kogu äh, selle eriala, aga ka e, teiste elukutsetega võrreldes. me ei saa neid momente kõrvale jätta, me ei saa neid jätta tähelepanuta, on oluline, et need töövõtjad, neile oleks garanteeritud vähemalt minimaalne töötasu, et nad suudaksid selle töötasu eest ennast majandada ja selleks, et neil ei, nad ei puutuks kogu aeg kokku nii ränkade ohtudega kahjuks on selles valdkonnas väga palju probleeme. Thank you all for suur tänu kõigile, et olete äh, ikka veel siin ja jagate äh, oma tähelepanekuid. ja nüüd äh, tutvustaksin teile ajakava meie komisjonis vastuvõtmine kahekümne neljandal märtsil ning hääletus täiskogul teisel aprilli täiskogu istungjärgil. muudatusettepanekud äh, tähtaeg viies märts. suur tänu kõigile panuse eest ja meenutaksin teile, et me jätkame oma koosolekut kell kolm siinsamas toimub kuulamine. Äh, koostöös kultuurikomisjoniga ning see toimub siinsamas. ning teemaks on, kuidas reformida Euroopa haridussüsteeme, et võidelda haridussüsteemist varakult lahkumise laste vaesuse ja noorte töötusega see on ka meie komisjonis üks väga olulisi teemasid, et ma loodan, et leiate aega siin olla ja kuulata ära need noored inimesed, kes on kutsutud kuulamisele. samuti ka need, kes noorte inimestega töötavad. nii et kohtume taas kell kolm, aitäh!